Bonjour et bienvenue. tere päevast, tere tulemast, jätkame eilset tööd ja võtame viienda päevakorrapunkti teised institutsioonid eelarve täi-, eelarve täitmisele kinnitamise andmise, tervitan kõiki peasekretäre, tervitan kõiki teiste institutsioonide esindajaid. härra Russo on veel haige ja tahaksin kontrollikoja poole pöörduda, kuivõrd kakskümmend seitse liiget ülejäänud ei ole jahil, peaks, oleks siiski võim-, olema võimalik, et, et liige asendab teist liiget, kes on haige. eil, eilses osas ma mõistan, aga tänases osas tõesti mitte. see on nüüd küll viimane erand, mille me teeme, sest ma soovin, et liikmed oleksid kohal, need on liikmed, kes vastutavad. ma tervitan tõesti kõiki kaastöötajaid, aga Äh, esi-, aga liikmeid ei saa tõepoolest esind-, asendada kaastöötajad, sest et me peame liikmeid ka küsitlema ja eriti täna, kus Kontrollikoda ise on kohal äh, selleks, et tegeleda eelarve täitmisele heakskiidu andmisega annaksin sõna härra Baugüüle, kes on viienda koja peamine vastutaja selleks, et seda peatükki tutvustada. ma ütlen, see jääb tõesti viimaseks korraks. suur tänu, teil on sõna. lugupeetud esinaine, lugupeetud eelarve kontrolli komisjoni liikmed ja suur tänu, et andsite võimaluse eh, kontrollikoja iga-aastase aruandes pea, kümnendat peatükki esi-, tutvustada, kuna härra Russo ei saa täna siin olla. selles peatükis on kirjas konkreetsed halduskulutused kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ja asutustele ja aastal kaks tuhat seitseteist MFF-i rubriigis viis eh, oli summa üheksa koma seitse miljardit eurot ja Euroopa Kontrollikoja hinnang on positiivne ja ei olnud materiaalset vigu, aga veamäär oli väike, null koma viis protsenti ja me analüüsisime läbi viiskümmend viis tehingut, millest kaksteist tehingut puudutavad muid asutusi, nimelt nõukogu kolm tehingut Euroopa Kohus kolm tehingut, Majandus- ja Sotsiaalkomitee kaks tehingut, regioonide komitee kaks tehingut, eh, ombudsman üks eh, tehing ja andmekaitseametnik ka üks tehing. ja nendest kaheteistkümne tehingu puhul me leidsime ainult ühe tehingu, see oli Euroopa ombudsmani eh, puudutav, kus oli üks valesti välja makstud summa ja äh, muudel puhtudel oli kõik veatu. nüüd, mis puudutab äh, varasemaid äh, soovitu, siis me analüüsime läbi, kuidas on neid ellu viidud. aastast kaks tuhat neli me andsime neid ja need puudutavad palku ja peretoetusi. ja me leidsime, et kahe tuhande neljateist aasta soovitused on enamasti ellu viidud. nüüd, mis puudutab neljateistkümnenda aasta äh, Äh, soovitusi Majandus-Sotsiaalkomiteele ja hankeid, siis meil ei olnud võimalik neid analüüsida, aga me teeme seda hiljem ja olen valmis vastama kõikidele küsimustele. suur tänu. ja kõigepealt Kontrollikoda. ma tervitan härra Plakot, Rashid ja proua Pilen Puerto Ricot aga paraku peasekretär ei saanud tulla. ja nüüd palun. Merci, madame la president ja merci. suur tänu, proua esineja, suur tänu, et kutsusite äh, ka Euroopa Kohtu osalema sellel mõttevahetusel. kõigepealt tahaksin tõesti väljendada kahetsust härra Escobari nimel, kes täna ei saanud tulla, kuivõrd äh, toimub äh, kiirendatud eelmenetluse kontekstis, mis puudutab äh, artikkel viiskümmend tõlgendamist, äh, seoses istung, see puudutab äh, Brexitit, kuid tema atašee on siin kohal härra Rašeki, kes teda siin esindab. kaks tuhat seitseteist oli aasta, mil kohus viis läbi teise reformi faasi, see puudutab Euroopa Liidu ülesehitust, arvestades viimast kaks kohtunikku, kes, kelle nimetamine on tulemas, kuid aasta võrra hiljem, kui see oleks pidanud toimuma, tuleb veel nimetada üks kohtunik selleks, et lõpule viia esimene reformifaas. aasta kaks tuhat seitseteist äh, oli väga tegus aasta, tuhat kuussada viiskümmend seitse kohtuasja Äh, seda on rohkem kui eelmisel aastal, lõpule viidud kohtuasjade arv oli samuti väga suur, umbes tuhat kuussada. ja menetluste keskmine aeg lühenes, eriti kohtus kahe koma nelja kuu võrra äh, keskmine kestus võrreldes eelmise aastaga ja kuusteist koma kolm kuud keskmiselt Äh, see on neljakümneprotsendiline vähenemine võrreldes äh, aastaga kaks tuhat kolmteist. Äh, kohtuaastat iseloomustavad mitmed olulised otsused, mitmed kohtuasjad, mis on seotud varjupaiga taotlustega, rändekriisi kontekstis, see algas aastal kaks tuhat viisteist, eriti mis puudutab Dublini kolmandat määrust, jaotust liikmesriikide vahel vastutust äh, taotluste läbivaatamisel ning see kinnitab äh, septembris kaks tuhat viisteist äh, kokku lepitud mehhanismi ümberpaigutamise osas. Euroopa Kohus vaat-, vaatles ka islami loori kandmise keelu küsimust. küsimus oli, et millal töö, tööandja võib seda otsustada, ilma et tekiks diskrimineerimine pardon, la, la, la Cour de justice s'est également penchée. Euroopa kohus tegeles ka broneeringu info, info teemaga lennureisijate puhul Euroopa Liidu ja Kanada leping äh, ja see, ja selle, selle vastavus põhiõigustega ning eraelu kaitse põhimõtetega. Uber samuti, äh, seda me pidasime transporditeenuseks ja, ja, ja teg-, ja võrreldes Euroopa Liidu õigusega alusega, kom-, üks miljard trahvi saab domineeriva positsiooni kuritarvitamise eest nüüd määrata ning määr-, kitsendavad määrused Ukraina ja Vene kriisi kontekstis või Hamasi äh, säilitamine terroriorganisatsioonide nimekirjas kohus tegeles edasi ka Euroopa Keskpaiga teemaga, äh, kaks kohtuotsust, äh, järelevalve mm, piirjooned ning äh, ettevõtete koondumine, mis on teatud ulatusega. nii et Euroopa Kohus, tema mõlemad kohtud niisiis, tegeles väga tundlike teemadega ning ning tegi seda kiiresti ja kvaliteetselt, vaatamata piirangutele, mis puudutavad mõlemaid kohtuid, ehk siis äh, äh ei ole võimalik ise äh, reguleerida kohtuasjade määra ning samuti keelerežiimi nõuded, mis sunnivad äh, kohut ükskõik missuguses keeles äh, menetlema kohtuasju ning samuti tuleb tõlkida kohtustused kõikidesse ametlikesse keeltesse kaks tuhat seitseteist äh, loodi ka Euroopa Liidu kohtute võrgustik, mis on mitmekeelne võrgustik äh, ja see puudutab äh, põhiseaduslikke kohtuid, ülemkohtuid ning Euroopa Kohus koordineerib seda võrgustikku. see võrgustik juba tegutses aasta kaks tuhat seitseteist alguses, see tugevdab koostööd Euroopa Kohtu ja siseriiklike kohtute vahel, mis, see võimaldab infovahetust ning kohtupraktika tundmaõppist õppimist vastastikku liikmesriikides. kohus äh, äh, jätkas ka kontrollikoja soovituste elluviimist, mis puudutas tulemusauditit äh, kohtutegevuse kohta. see puudutas eriti uut süs-, integreeritud süsteemi, mille eesmärgiks oli parandada kohtuasjade haldamist, nii nagu oli öeldud ka eelarve kinnitamisotsuses aastaks kaks tuhat kuusteist. kohtu, kohus võtti vastu ka uue, võttis vastu ka uue ajakava äh, vastavalt kontrollikoja soovitustele selleks, et, äh, et võetaks arvesse erineva raskusega kohtuasju ja nende menetlemise erisusi. kohus tegi äh, tootlikkuse alal jõupingutusi kõigepealt äh, töömeetodite parandamine, äh, dematerialiseerimine dokumendihalduses, e-kuuria äh, näiteks aastal kaks tuhat seitseteist, seda kasutavad nüüd kõik liikmesriigid ja see muutub kohtus kohustuslikuks esimeseks detsembriks kaks tuhat, detsembrist kaks tuhat kaheksateist. kohus peab oluliseks täielikku mitmekeelsust Eh, vähendades kirjalikku tõlkekohustust siiski. Äh, tegem-, on selektiivse avaldamisega eelotsuse taotluste osas oli nõudlus siiski nelisada lehekülge suurem aastal kaks tuhat seitseteist. kohtu eesmärgiks on endiselt horisontaalsete teenuste äh, jõupingutuse tagada selleks, et erinevate osakondade tööd tagada neliteist koma kolm protsenti töötajatest äh, tegeleb sellega. aasta kaks tuhat seitseteist seisuga tootlikkuse kasv, äh, seda tasakaalustab samal äh, lõpule viidud kohtuasjade arv, kolmkümmend protsenti, samas tugiteenuste töötajate arv kahanes samal perioodil. eelarve täitmise määr on väga suur, kaks tuhat seitseteist kaheksakümmend üheksa koma seitse protsenti töökohtade täituvus oli praktiliselt maksimaalne, üheksa, üheksakümmend seitse protsenti. see näitab, et kohus peab maksimaalselt ära kasutama kõik vahendid, mis tema käsutuses on. samal ajal jätkab kohus töötajate arvu vähendamist äh, üheksateist kohta ning samuti kasinuspoliitika, mida soovitab äh, kasinus, komisjon palkade osas, mis külmutati vaatamata sellele, et need kulutused moodustavad kolmkümmend protsenti aastasest eelarvest. kohtus äh, peab väga oluliseks ka tema tegevuse seaduspärasust ja sisekontrolli. Äh, kon-, kontrollikojal aastal kaks tuhat seitseteist märkusi ei olnud, see näitab, et meie jõupingutused on reaalsed ja vas-, ja vastavad meie siseaudiitorite ja välisaudiitorite soovitustele. Euroopa Kohus on samuti jätkanud võrdsete võimaluste poliitikat, eriti selleks, et meil oleks rohkem naisi juhtkonnas ja hetkel rakendamegi töögrupi soovitusi, mis loodi aastal kaks tuhat seitseteist, kus on juhtivatel töökohtadel töötavad naised liikmeteks, selleks, et uurida, millised on takistused, kuidas neid kõrvaldada. ja miks naised mõnikord ei kandideeri juhtivatele kohtadele, on ka juhtimispädevuse tõstmise programm, mis võimaldab naiskandidaatidel kandideerida. kohus jätkuvalt emasi kontekstis arendab oma keskkonnakaitsepoliitikat, jõupingutused on olnud väga suured ja tulemused äh, väga julgustavad, nagu näiteks äh, süsiniku jalajälge on vähendatud aastal kaks tuhat seitseteist kolmekümne kolme koma kaheksa protsendi võrra. ja vastavalt äh, komisjoni soovitustele on Euroopa Kohus ka väliskommunikatsioonipoliitikaga tegelenud, selleks et lähendada kodanikke kohtule, eriti noori vastu on võetud uued kommunikatsioonimeetodid, Twitteri konto ning äh, Youtube'is samuti on meil mitu videot, kus me seletame Euroopa Komisjoni Euroopa Kohtu, kus me seletame Euroopa Kohtu tegevust ja Euroopa õiguse põhimõtteid. tõhusus ja tootlikkus, äh, suur töökoormus ning äh, kulude vähendamine ühtlasi on olnud meie põhimõtted. selleks, et mõningaid äh, äh, küsimused, kolmkümmend kolm äh, puudusi kõrvaldada, haiguse tõttu puudumine. täname teid tähelepanu eest ja oleme teie käsutuses kõik, kui teil on küsimusi. jah, tänkšön, damit. suur tänu. nüüd järgmine. kõigepealt ma tahan tänada Euroopa Kohust, et te vastasite ka meil saja kuuekümnele kirjalikule küsimusele ja järgmine on kontrollikoda. vabandust, ikkagi järjekorras. kõigepealt raportöör saab sõna. Sí, perdón, presidenta. <clears throat> Es que no, no era consciente de que era, digamos, uno tras otro y después había el diálogo. Suur tänu. Ma ei saanud aru, et me võtame äh, järjekorras, ma arvasin, et kõik kuulame ära kõigepealt, et ja siis arutame. ma vabandan kolleeg Kooni eest, ta tõesti ei ole terve ja sellepärast ei saanud tulla täna kohale ja palus, et kas ma äkki asendaksin teda. nii et ma <clears throat> tänatan Euroopa Kohust saadud info eest, me tervitame seda ja mis puudutab nüüd juhtumite haldamist siis integreeritud haldussüsteem kohtulahenditele e, e-kuurja, kõik on tõesti instrument, mis parandab kohtuasjade haldamist tublisti. aga mul oli küsimus selle kohta, et milline mõju on viivitustel ametisse määramisel kolme kohtuniku ametisse määramine reformi käigus, et millist mõju on see avaldanud asjadega äh, tegelemisele? ja ka kohtunike äraolek äh, nim-, nimetatud äh, seaduspärased puhkused, kas siis on ka kohtunikke, kes valvesse jäävad sellel perioodil? härra Koon leidis, et vastus küsimusel number nelikümmend ei olnud piisav, me ei saanud neid arve, mida me tahtsime. ja veel eh, personali eeskirjade koostamine ja see pöörduste probleem. Eh, see, mis te olete siin ette võtnud, on teretulnud aga meil on küsimusi ka, küsimusi et juurde, äh, kuidas Luksemburg muuta atraktiivsemaks, pidades silmas, et elukallidus on kõrge Luksemburgis ja palgad, mida institutsioonid maksavad võrreldes nende palkadega, mida makstakse Brüsselis, samas ei ole piisavalt atraktiivsed. ma saan aru, et institutsioonid, kes asuvad Luksemburgis, arutavad seda teemat ja võib-olla ähm, olukord tulevikus parandab, paraneb tänu sellele, et arutatakse, kuidas töökohad seal atraktiivsemaks muuta ja on vaja hüvitada see ebasoodsam olukord, mis võrreldes Brüsseliga on Luksemburgis tekkinud me saime kohtult ka üksikasjalikku informatsiooni personaliküsimuste kohta. Ehm, need vajalikud kärped, mis seonduvad personaliarvudega ja palkadega. aga kakssada viiskümmend eh, granti, mis on välja maksmata, see ei ole aktsepteeritav ja nüüd eelarve kaks tuhat üheksateist. viisteist tuhat, vabandust, viisteist miljonit eurot on see summa ja eh, me tahaks teada, kas see ikkagi on piisav Euroopa Kohtule. härra Plako, palun. ja ma palun, tehke lühidalt, sest meil on veel variraportööride ring ka ja siis tahavad saadikudki sõna saada. Merci, madame la president. suur tänu. mis nüüd puudutab kohtu kolme liikme hilist nimetamist, vastus on üsna lihtne. kui need kohtunikud oleksid õigeaegselt nimetatud olnud, siis oleks äh, koja tegevus olnud muidugi aktiivsem samas on olnud vajadus tegevus ümber korraldada. kakskümmend neli uut liiget vastavalt osalisele uuendamisele on, on tulemas ja kohtu ülesehituse reformile. see nõudis olulisi kodade tegevuse muutusi ja tegevuste muutusi. kolme kabineti uuendamine on hilinenud ja loomulikult äh, see on mõjutanud äh, kohtu töörütmi. nagu me ütlesime, menetluste kestus on lühenenud teisalt ja, ja laiendanud kojad äh, on meil tegutsenud, mida ei olnud meil aastaid. mis puudutab kohtunike puudumist äh, ja vakantsi, oleme mitmel korral seletanud, et äh, vakantsi teema ja need nädalad, kus meil ei ole kohtuistungeid. tegelikult tegemist ei ole pühadega. tege-, meil on tegemist tegevuse ratsionaliseerimisega, istungid, välja arvatud erakorralistel juhtudel, on korraldatud äh, vast-, ka, ka vastavalt äh, tavadele, mis on äh, liikmesriikides. ehk siis, et äh, kohtusüsteemi töötajad, et neil oleks kõigil samal ajal puhkused, et kus või samal ajal, et samal ajal ei oleks kõikidel istungeid. kui kohtunike puhkused oleks kõik erinevatel aegadel, siis oleks istungite korraldamine palju keerulisem nii et me üritame vastavusse viia need valged nädalad ja kodanike puhkused, mis tähendab, mis ei tähenda seda, et kohtunikud ei töötaks või et nad, kohtunikud töötavad äh, pidevalt rohkemgi kui ametnikud, olgu nad siis äh, kodus, koduriigis või Luksemburgis, see on alaline töö. sellel need on lihtsalt perioodid, kus äh, kohtunikud äh, võivad äh, tegeleda just nende kohtuasjadega, mis nende on, mis neile on usaldatud ettekandjate kohtunikena, ilma et oleks tingimata kogu aeg kohtuistungid. Ähm, mis puudutab nüüd onupojapoliitika kohta käivat küsimust me oleme vastu võtmas äh, eeskirju laiema ko-, projekti kontekstis, mis peaks äh, reguleerima ka välistegevusi, nagu komisjon on seda teinud. nii et seda me ootame kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist esimestel kuudel. ja mis puudutab Luksemburgi töökohtadest, see on kõigi institutsioonide jaoks tundlik küsimus töötingimused, elukallidus on äh, kõrgem kui Brüsselis, äh, eluasemele kuluvad suured summad, samuti tervishoiuteenused on, on äh, liigkõrgete tariifidega ja sellega tegelevad kõi-, kõikide institutsioonide juhid Luksemburgis. on töögrupp Äh, mis on vastu võtnud kakskümmend neli soovitust. see tegeleb erinevate aspektidega. kuidas ametnikud, ametnikke paremini äh, integreerida Luksemburgis, kaasa arvatud koha, koostöös kohalike võimudega, kuidas muuta äh, teavitustegevust tõhusamaks ja kuidas ligi meelitada ülikoolide noori lõpetajaid ka tervishoiuteenuste äh, äh, kõrgendatud tariifid, see on tuntud probleem ja samas äh, ka kõik eelised, mida Luksemburgi riik pakub eluaseme hinna ja muude sotsiaalteenuste osas, nii et on terve rida tegevusi, millega tegeleb see Äh, töörühm, millest on nüüd saanud järelevalverühm ja seda siis koostöös kõigi institutsioonidega. räägi, nüüd rääkides tasustamata praktikantidest, nagu proua raportöör meelde tuletas, kohus soovis täiendavat eelarvet viissada viiskümmend eurot eelarvesse kaks tuhat üheksateist selleks, et äh, praktika oleks tasustatud ka kabinettides, sest äh, siiamaani tehti seda ainult te talitustes. nii et tasustatud praktika on meil tulemas, kuid siiski piiratud määral, sest eelarvelised vahendid on piiratud aastal kaks tuhat üheksateist. me ootame ainult ära hetkel, et aasta kaks tuhat üheksateist eelarve kinnitataks selleks, et võtaks vastu vastav otsus, mis puudutab siis praktika tasustamise kehtestamist. variraportöörid, igaüks kaks minutit, kolleeg Salafranca. Eh, suur tänu. me oleme näinud, et eh, kohtuasjade arv on kasvanud tuhande kuuesaja viiekümnele. aga ja samas lahendatud äh, asjade arv on kahanenud tuhande viiesaja üheksakümne kolmele. aastal kaks tuhat kuusteist me nägime, et vähenes äh, menetlemise pikkus kuusteist koma viis aastal kaks tuhat viisteist oli see ja äh, nüüd oleks huvitav saada parem ettekujutus konkreetsetest arvudest ka Youtube'i ja Twitteri ähm, tellimuste kohta. ja meie küsimused Brexiti kohta ei saanud ka äh, konkreetseid arvusid, vastuseid. Äh, kuuskümmend kolm Briti kodanikku töötab erinevatel ametikohtadel Euroopa kohtus. kas oskate öelda midagi konkreetsemalt selle teema kohta ja lõpetuseks küsimus nelikümmend üks. siin räägitakse Brexiti erinõunikust ja selekteerimise menetlusest, avaldamise arvust, väga erinevad küsimused, aga neilegi on vastused jäänud saamata, tahaks rohkem kuulda selle kohta. kolleeg Klints, palun. suur tänu proua esinaine, kõigepealt üks üldine avaldus, mul on hea meel eh, selle üle, et peasekretärid on kohal. jah, aga meil on eh, siin eh, paraku nõukogust esindus puudu juba viimastel aastatel ei leia nad vajalikku olevat olnud meile siia tulla. terve rida küsimusi puudutavad Euroopa kohust ja need on juba ära esitatud ka suuresti mina tahaksin Brexitist rääkida ja selle mõjust. Te ütlesite, et teil on erinõunik Brexiti jaoks, kes peaks aitama teil Brexiti mõjudega tegeleda ja võib-olla ka võimalikud meetmed välja töötada. E, e, jah, tõenäoliselt seisab tal ees väga suur tööpõld tulevikus. E, sest Ühendkuningriigi lahkumisega äh, tuleb ka teil üks või teine raske otsus langetada. ja siin ma tahaksin paari üksikasja teada, me ei tea täpselt, kuidas see Brexit ikkagi teoks saab, kui me pra lähtume praegu kokku lepitud lepingust, äh, siis tõenäoliselt äh, sellist ränka Brexitit ei tule. aga võib-olla räägite sellest lähemal ja ka oma hinnangu annate, et mida see rahaliselt kaasa toob. nüüd siin eh, ombudsman ütles selgelt, et eh, teil on ka halva haldustavaga probleeme olnud. kolleeg Javor. suur tänu. üritan hakkama saada kahe minutiga kõigepealt e, nõukogu kohta märkus, jah, meil on kogu aeg probleeme e, nõukogus otsuste langetamise e, läbipaistvusega ja eelarve kontrolli komisjonil on ka seetõttu probleeme eelarve täitmise kinnitamise menetlusega, me tahaks, meil oleks hea koostöö nõukoguga, aga ma viitan sellele ikka ja jälle, et meil on vaja palju tugevamat koostööd nüüd näha ka nõukogu poole pealt aga Euroopa Kohtu puhul tahaks viidata ühele asjaolule. hiljuti oli skandaal, mis puudus härra Tarakast, eh, kohtunikku eh, ja see aga seonduv viitas juba kogu süsteemi eh, hõlmavale probleemile, nimelt huvide konflikt. ja tahaks teada nüüd Euroopa Kohtult, milliseid meetmeid te olete võtnud selleks, et paremini kontrollida koht Liidu liikmeid ei te-, ei tekiks selliseid huvide konflikte, nagu me nägime härra Taragase puhul. nüüd, mis puudutab kontrollikoda, siis siingi on üks hiljutine juhtum. härra Pinkston, endine majanduskomisjoni liige, on seal ja Olafilt on nüüd aruanne tema juhtumi kohta tulnud näib jälle, et puudu on sellist kogu asutust hõlmavast, hõlmavast kontrollist Euroopa kontrollikojas ja kuidas see ära hoida? ei, me tegeleme ainult praegu Euroopa Kohtuga, mitte kontrollikojaga. kolleeg Teio. <clears throat> ma tänan, mul on ainult mõned küsimused. üks puudutab uut käitumiskoodeksit või selle muutmist. ja küsimus on samasugune nagu kolleeg Javoril oli. et kuidas teie kontrollimeetmed aset leiavad? jah, räägid, deklareeritakse oma majandus ja muud huvid, aga kas see ka üle kontrollitakse, mis nad ütlevad ja enne kui äh, eraldatakse mõni juhtum menetlemiseks, kas siis tuginetakse ainult sellele huvide deklaratsioonile? või on, vaadatakse ka muud informatsiooni juurde? nüüd see pöörduste teema. et millal uued eeskirjad äh, jõustuvad ja me tahaksime ka sellega, seda kõigepealt kaaluda, enne kui me täitmisele heakskiidu anname. ja missioonid, jah, tähtis on, et rahastamine oleks tagatud neile, aga kogu koolitus, mis kohtunikel on, et kuivõrd oluline on see koolitus nende töö seisukohast, vajab kaalumist ja kulud, jah, sellest juba räägiti. jah, mina olen ka kõnelejate nimekirjas. võib-olla ma ei jõua ära oodata vastust, sest ma pean Saksamaale sõitma. et erakasutus. kas. Äh, andere mehr, das wäre meine erste Frage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 tänan komisjoni liikmeid nende küsimuste eest, see näitab huvi meie tegevuse vastu. nüüd lahendatud kohtuasjade arv on pisut vähenenud võrreldes aasta kaks tuhat kuusteist. see küsimus, kuidas seda seletada? see on seotud vajadusega kohtu tegevust ümber korraldada, kuivõrd reformi kaks esimest faasi on läbi viidud. taaskord uute kohtuniku suurearvuline saabumine tekitas vajadusi neid äh, kaasata tööle pärast töö ümberkorraldamist. kodade koosseis on nüüd erinev ja on üsna mõistetav, et äh, selleks on vaja tisu, teatud sisseelamisperioodi selleks, et äh, enne kui reform päriselt äh, hakkab tulemusi andma. me näeme positiivset arengut, nagu rõhutasin juba enne. menetluste aeg on oluliselt lühenenud ja aastal kaks tuhat kaheksateist näeme juba, et lõpetatud kohtuasjad ja alustatud kohtast, nende suhe on väga positiivne. rääkides kommunikatsioonipoliitikast, rääkisin Twitteri kontost meil on viiskümmend kolm tuhat jälgijat, mis on väga positiivne ja nende huvi on ka väga suur. see on erakordselt äh, suur. Äh, avaldame teavet kohtuotsuste kohta ja päevakajaliste sündmuste kohta ja ei taha üle ujutada ka samas ähm, selle info saajaid rääkides nüüd Briti kolleegidest, neid on kuuskümmend kolm, vastasime küsimustikule, et nagu ka teistes institutsioonides, kohus on teatanud oma personalile, et põhimõtteliselt ei soovita kasutada võimalust, et need, kes ei ole enam Euroopa Liidu kodanikud, need ametnikud, et et äh, need vabastatakse ametist, vastupidi, välja arvatud erandid, see, äh, me soovime kadu-, kasutada edasi nende isikute teenuseid, seda enam, et äh, kohus peab jätkuvalt ka tõlkima inglise keelde kohtuotsused, ka pärast Brexitit. rääkides erinõunikust, kes abistab kohut Brexiti osas ja selleks, et hinnata Brexiti mõju kohtule ja ametkonnale, näiteks valikukriteeriumid sinna ei kuulu ja täidetavate töökohtade avaldamine, sest eeskirjad hetkel erinõuniku osas vastavalt, äh, vastavalt artiklile sada kakskümmend kolm ei näe ette selle väljakuulutamist sest see ei ole täitmata töökoht, vaid erinõuniku töökoht. Äh, see on pigem seotud eelarvevahenditega ja me seletasime ka, et härra Bradley, kes on meie erinõunik hetkel, võeti tööle äh, vastavalt tema erakorralisele kvalifikatsioonile, äh, mis osutus väga vajalikuks, arvestades tema tööülesandeid. ta osales euro-, töörühmades, kui ähm, valmistati Euroopa konvendis omal ajal ja lisaks on ta ka endine avaliku teenistuse kohtu kohtunik ning Euroopa Parlamendi õigustalituse endine direktor. rääkides praktikantide töötasust, juba selgitasin, see on mureküsimus, äh, kohus asus kiiresti tegutsema pärast seda, kui saime ombudsmani soovituse, äh, tegelesime selle küsimusega põhjalikult ja juba mitmeid kuid on meil otsuse eelnõu, mille vastuvõtmist ootame, ootame vajalikke vahendeid ainult eelarves ja nende kinnitamist. rääkides huvide konfliktist äh, meie liikmete puhul, meie käitumiskoodeksis on olemas meetmed, mis juba kehtivad Äh, eeskirju ei ole vaja vastu võtta, need on juba vastu võetud ja kehtivad. kontroll puudutab äh, mitut liikmete kohustust kõigepealt ise endast märku anda, kui neile usaldatakse kohtuasjad, mis võivad äh, tekitada küsimusi nende sõltumatuse või erapooletuse osas või uus kohustus aga esitada avaldus finants huvide kohta, mis on üksikasjalik ja kus on konkreetselt ära toodud summad ähm,, aktsiad äh,, obligatsioonid, muud väärtpaberid, ettevõtted, ettevõtetesse investeeringud, see annab äh, äh kohtupresidendile võimaluse hinnata enne iga kohtuasja olukorda ja seda, kas võiks olla huvide konflikt ja võiks sellisel juhul äh, anda selle mõnele teisele kohtunikule. on võimalik ka ühe osapoolepoolne vaidlustamine, kus kohtupresidendil jällegi on võimalik, kohtu esimesel on jällegi võimalik oma otsus võtta. kõik selleks, et äh, huvide konflikte oleks võimalik ära hoida kohtunike puhul nüüd missioonidest rääkides, äh, liikmete kohtunike lähetused võimaldavad esindada meie institutsiooni erinevatel üritustel, äh, protokollilistel üritustel liikmesriikides. ma paluksin teil kokkuvõtet teha, te olete juba liiga pikalt rääkinud. <laughs> vabandust, lähetused on vajalikud selleks, et äh, kohus Äh, saaks ühendust pidada liikmesriikide kohtutega. nüüd äh, bensiinikaardid, tõepoolest need on olemas kohtunike jaoks, kuid sellega ei kaasne kulusid eelarves. ja muud küsimused, ilmselt neile juba vastasin, mis puudutas integreeritud kohtuasjade haldamise süsteemi, sellest ma pikemalt rääkima ei hakkaks. ja annangi oma sõnajärje üle Uh, aitäh, härra Plakov, nende oskuste, nende äh, sõnavõttude eest. ja aitäh, et rääkisite ka selle eest, mis juhtub äh, brittidest teenistujatega pärast Brexitit. aga meil tuleb enne kella kahte ikkagi töö valmis saada, seetõttu tuleb ka kiirustada ja nüüd, kus ma annan sõna Kontrollikoja peasekretärile, palun tal rääkida viie minuti jooksul. palun rääkige viie minuti jooksul ja ütlen siis seda, et kahekümne üheksandal jaanuaril toimub äh, meil äh, Kontrollikoja presidendiga ka kinnine istung, kus me arutame endise Kontrollikoja liikme, ühe belglase küsimust kindlasti on kolleegidel kiusatus teile ka täna hakata neid küsimusi esitama, aga oodake sellega kahekümne üheksanda jaanuarini, mil toimub eriistung. nüüd siis aga sõna peasekretärile. aitäh. suur aitäh teile, härra esimees. ja ma tänan ka kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid. aastal kaks tuhat seitseteist saavutasime meie oma eesmärgi, meil oli üheksakümmend kolm äh, raportit äh, kokku, kakskümmend seitse tavaraportit, viiskümmend neli iga-aastast aruannet ja lisaks veel erinevad analüüsid ja infodokumendid. kokku viis tuhat seitseteist tööpäeva kahjuks äh, ütleb, ütlevad tõlgid, ei ole neil teksti, mida kõneleja kiiresti ette loeb niisiis viis tuhat seitseteist äh, tööpäeva ja me tegelesime nende küsimustega, mis on liikmesriikidele tähtsamad, näiteks tööhõive, raudtee küsimus, äh, Single Sky, joogivesi, noortalunike toetused ja ka rändealased hotspotid, immigration hotspots. me pöörasime rohkem tähelepanu ka majandushaldusele ja andsime välja infovoldiku Kreeka kriisi kohta me oleme üle vaadanud ka Euroopa Kontrollikoja enda töö ja pööranud nagu ikka rohkem tähelepanu suhetele Euroopa Parlamendiga. härra Lõõnats, meie president andis välja iga-aastase raporti ja kokku oleme me Euroopa Parlamendile teinud kuuskümmend esitust ja meil on toimunud ka mitmeid kahepoolseid kohtumisi. see tähendab seda, et meil on head suhted ja see lubab Euroopa Parlamendil ka paremini ette näha oma vajadusi. meil on hea koostöö auditi tulemustest teavitamise alal ja nii edasi. kõige olulisemad näitajad on heas korras. me hindame neid väga positiivseteks. ja mis puudutab pressikajastust, siis seda oli aastal kaks tuhat seitseteist samuti rohkem ma arvan, et tänu sellele liikusime me ka lähemale kodaniku tasandile. ma arvan, et oluline on rääkida ka seda, et keskmiselt valmib raport neljateistkümne koma kuue kuuga praegu ei ole läbi isegi veel kolmteist kuud, kolmteist kuud on ajapiir, mis on kirjas finantsmääruses. ma tean, et see pakub teie komisjonile erilist huvi. kontrollikoda on teinud koostööd äh, ka teadlastega. ja ma tahaksingi öelda, et me tahame, et kodanikud saaksid meie tööst paremini aru, aga tahame ka ise paremini aru saada kodanikest, eriti noortest inimestest. meil on mitmeid algatusi koos Euroopa ülikoolidega, mille me algatasime aastal kaks tuhat seitseteist ja veel tahaksin ma öelda seda, et meil on nüüd umbes kolmkümmend seitse protsenti ehm, direktoritest ja juhtivtöötajatest naised. see tähendab, et endiselt ei ole sugude vahel saavutatud eh, tõelist võrdsust ning eh, seetõttu teeme me jätkuvaid jõupingutusi, et seda olukorda parandada. meil on uus võrdsete võimaluste kava ja naiste kvoot kõikidel juhtivatel töökohtadel on meil nüüd nelikümmend protsenti me loodame selle eesmärgi saavutada lähiaastatel. oma vahendeid oleme kasutanud väga hästi. viis protsenti on meil kärbitud personali, üheksakümmend kaheksa protsenti eelarvest on äh, kasutatud see hõlmab siis äh, nii sisemisi kui väliseid auditeid, üheksakümmend kaheksa protsenti kontrollist on kulgenud hästi ja me teeme koostööd ka EMAS-iga. ma usun seetõttu, et me võime öelda, et aastal kaks tuhat seitseteist me täitsime oma missiooni, me aitasime Euroopa Parlamenti ja panustasime omalt poolt heasse haldusse. me oleme jätkanud oma organisatsiooni reformimist, et me saaksime paremini hakkama uue finantsreaalsusega, et kontroll toimuks tõhusamalt ja et finantsinstrumente kasutatakse õigesti. meie aruande lisa kaks ja samuti meie vastused küsimustele, mille te esitasite, annavad teile detailsemat infot ja kui te tahate küsida midagi lisaks, siis olen ma siin ja vastan hea meelega, aitäh! suur tänu ja palju õnne, te tõesti tulitegi viie minutiga toime. nüüd proua Ela Sender, meie raportöör aitäh, lugupeetud esimees. ka mina tahaksin kõigepealt vabandust paluda, et pean kõnelema kolleegi eest, kes tundis ennast halvasti, ei saanud siia tulla ja seetõttu kõnelen tema eest mina kõigepealt äh, tahaksin teile anda ikkagi natuke detailsemaid andmeid, sest tegemist on olulise küsimusega. see on siis äh, seotud Olafi ja uue administratiivleppega, mille raames tehakse äh, koostööd ka Euroopa prokuröriga. ma tahaksin küsida, kuidas kulgevad need läbirääkimised ja kas on saavutatud ka mingid kokkulepped on selge, et me ei saa kõike detailselt lahata, sest meil ei ole piisavalt aega, aga ikkagi tahaksime mingisuguse info saada. me teame, et olukord on paranenud ning et plaanitakse missioonide auditeerimist ning samuti liikmete kohal ja eemalviibimise auditeerimist. kas te saaksite öelda, millal see võiks toimuda? ja kas see otsus on lõplikult tehtud. Need teemad on meile olulised ja me jälgime neid hoolikalt, seetõttu palun öelge see kontrollikojale edasi, sest meie jaoks on see tõesti väga oluline. mis puudutab võrdseid võimalusi mõlemale sugupoolele ja seda, et naised oleksid personali hulgas piisavalt esindatud ja saaksid meestega võrdset palka, siis ka siin tuleb meil teha veel jõupingutusi tuletame ka liikmesriikidele veel kord meelde, et neil peab olema mingisugune menetlus. mingisugune menetlus, mille abil määratakse juhtivatele kohtadele rohkem naisi, nii et me jõuaksime selleni, et äh, naisi ja mehi oleks võrdselt, vähemalt kandidaate peaks olema nimekirjades võrdselt nii mehi kui naisi me seirame praegu olukorda, me teame, et on olemas paremaid ja halvemaid instrumente, teie rääkisite siin oma kvoodist, milleks on nelikümmend protsenti. ma kujutan ette, et see ettepanek on teil siis tehtud ja nüüd äh, olete te liikumas eesmärgi poole, aga ma ei saanud täpselt aru, millal. millal te siis jõuate neljakümne protsendini ja veel kord tuletan meelde, et õige eesmärk on ikkagi viiskümmend protsenti siin on juttu ka miljonist eurost, mis on mõeldud välisekspertidele. see on tasu välisekspertidele, kes peaksid auditeerima panku. ja meie küsimus on see, et kas sellised kulutused välisekspertidele on õigustatud kas me ei peaks rohkem kasutama olemasolevaid eksperte, siseeksperte, sest sellised eksperdid on ju nagunii olemas ja pankadesse ka jäävad. ja lõpuks tahaksin rääkida huvidest, mis puudutavad teatud liikmete valimist spetsiifiliste küsimustega tegelemiseks paistab, et isikuid valitakse ametikohtadele nende mineviku panuse põhjal. ma olen juhtinud tähelepanu vähemalt kahele juhtumile, kus kus ähm, valikuprotsess ei ole päris korrektne. selliseid juhtumeid on kindlasti rohkem ja ma tahaksin, et Kontrollikoja valikukomisjon sellest räägiks. siin on selged siin on selged äh, huvide konfliktid ja me ei räägi siin nõnda-öelda pöördukse fenomenist tulevikus, vaid sellest, mis äh, praegu toimub. huvide konflikt on väga selgelt näha ja te peaksite sellega tegelema. kui tulemusi erapooletult hinnata, võib kindlasti tekkida küsimusi ja ka kahtlusi. seetõttu võib-olla tuleks tagada suurem mobiilsus liikmetega, kes juba kontrollikojas töötavad. nii et nad saaksid ühest valdkonnast või talitusest liikuda teise. sellisel juhul ei teki küsimust, et keegi on erapoolik. aitäh, peasekretär, kas te soovite vastata neile küsimustele? suur tänu. suur tänu teile, lugupeetud kolleeg ma alustan Olafist. kokkulepe Olafiga on põhjalik. ja juba enne seda, kui me uue leppeteksti kokku panime, me kirjutame sellele ka varsti alla, juba enne seda oli meil viljakas koostöö Olafiga hiljuti alustasime me uuesti ühiseid äh, õppepäevi, meil on ka ühised töötoad, äh, kus me analüüsime saadud kogemusi, need hakkavad toimuma järgmisel aastal ja uus kokkulepe on peaaegu sõlmitud. Euroopa prokuröri osas on veel mõned lahtised otsad ja me peame need probleemid ära lahendama, sest Euroopa prokuratuuriga seonduv mõjutab ka Olafi tööd ja mõjutab seda, kuidas Kontrollikoda edaspidi hakkab kajastama potentsiaalseid pettuseid, mida me auditeerimise käigus leiame. kohe, kui koostööleping on alla kirjutatud, anname sellest teada ja siis on meil võimalik ka põhjalikumalt rääkida, millised meie suhted Olafiga võiksid olla ja millised võiksid olla suhted Euroopa prokuröriga. aga te peate ootama kuni Euroopa prokuröri rolli on täpsustatud. mis puudutab endise kontrollikoja liikme juhtumit ja ilma, et ma hakkaksin seda lahkama detailselt, sest äh, härra esimees ütles, et selleks on ette nähtud kahekümne üheksanda jaanuari kinnine koosolek, siis tahaksin öelda järgmist. aastast kaks tuhat kuusteist alates aastast kaks tuhat kuusteist on Kontrollikoda võtnud mitmeid meetmeid selleks, et tugevdada kontrolli autojuhtide ja autode kasutamise üle missioonidel. aastal kaks tuhat kaheksateist on see delegatsioon, mis annab missioonidele minekuks loa seisuga veebruar kaks tuhat kaheksateist allub see missioonidele loa andmise komisjon nüüd peasekretärile ja see tähendab seda, et kõikidele missioonidele rakenduvad samasugused reeglid, samasugune sisekontroll, eks anda ja eks post kontroll. sellised kontrollid olid meil muidugi olemas varemgi. aga varem teostas seda kontrolli president ise ja nüüd teostab seda eraldi meeskond. me arvame, et nii on õigem, et nii töötab see süsteem paremini ja ühtlustatumalt sest me kontrollime nüüd palju rohkemat, kui kontrolliti vanema, vanema süsteemi alusel. tahaksin öelda ka seda, et Olavi raportis ei räägita süsteemsetest probleemidest kontrollikoja töös, vaid lihtsalt ühest konkreetsest juhtumist. edasi võrdsetest võimalustest. neljakümne protsendiline kvoot neljakümne protsendine kvoot on mõnes valdkonnas juba olemas, näiteks eh, haldusametikohtadel ja ka eh, tõlkijate puhul ning eh, teatud madalamatel juhi töökohtadel on isegi rohkem kui nelikümmend protsenti naisi. ja mõnes valdkonnas on ka naisaudiitoreid rohkem kui meesaudiitoreid. me oleme teinud umbkaudsed kalkulatsioonid ja leidnud et erinevad juhid äh, lähevad erinevatel aegadel äh, pensionile, seda tuleb arvestada ja tuleb arvestada ka isikute eelnevat karjääri. aastatel kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat üheksateist on ette nähtud neljakümneprotsendilise kvoodi saavutamine. pankade kohta ütlen seda, et me oleme saavutamas edu kolmes erinevas küsimuses ja seda üheaegselt. esiteks äh, me tõhustame sisekontrolli tegevust, me tõhustame omaenda eh, töötajate rolli, sest meil kõigil on vaja töökohal uusi oskusi omandada. pankade banking resolution eh, mehhanismi eh, määrusega ei ole praegu veel väga palju tööd tehtud aga on selge, et parimad eksperdid töötavad Euroopa Keskpangas. meil on seetõttu olnud raske oma eksperte leida, me oleme mõned eksperdid saanud ja me õpetame välja ka omaenda maja eksperte, aga võttes arvesse, kui keerukas on see küsimus, on meil kindlasti vaja ka väliseid eksperte. sellisel juhul on meil võimalik auditeerida paremini tõhustada oma teadmisi ja neid äh, ka kontrollikoja siseselt konsolideerida. mis puudutab huvide konflikti, siis ma ei tea neid spetsiifilisi juhtumeid, millele te viitasite, seetõttu mul ei ole võimalik äh, praegu ka vastata. aga kõik liikmed peavad äh, täitma huvide konflikti deklaratsiooni ja lisaks on meil ka üldine käitumiskoodeks. see tähendab seda et kui mõni liige on vähemalt potentsiaalses huvide konfliktis, siis peab äh, ta loobuma ametikohale kandideerimisest. ma arvan, et äh, selline mehhanism Kontrollikojas toimib väga hästi. juhul, kui teil on mingisugune täpsem küsimus, vastan sellele hea meelega. aitäh, peasekretär. me läheme edasi variraportööridega, igaüks neist saab rääkida kaks minutit ja kõigepealt härra Salafranca kõnelejal puudub mikrofon. aitäh. meil on hea meel näha, et aastal kaks tuhat seitseteist oli äh, kulus auditi alustamisest selle lõpetamiseni keskmiselt neliteist koma kuus kuud. seda on vähem kui eelmistel perioodidel, mil mil raporteid äh, lõpetati aeglasemalt. nüüd äh, on siis neliteist koma kuus kuud ehk siis vähem kui aasta ja kolm kuud kulub raporti tegemiseks ja kuusteist kuud pärast auditi alustamist tuleb ka auditi aruanne. see on väga positiivne ja vastab äh, finantsmääruse strateegiale, finantsmääruses ettenähtule enne oli nii et, et kuuskümmend viis protsenti raportitest valmis õigeaegselt või eeldatava aja jooksul. aga lubage mul juhtida tähelepanu ka küsimustiku küsimustele, millele me ei ole saanud rahuldavat vastust. teine küsimus sotsiaalsete võrgustike kohta, küsin samamoodi nagu Euroopa Kohtult meil ei ole mingit infot selle kohta, kui palju äh, isikuid sotsiaalvõrgustikus äh, või sotsiaalmeedias teid jälgib, kas see jälgijate arv on kahanenud või suurenenud küsimus viisteist, siin küsitakse tasustatud töö kohta, mingeid arvulisi vastuseid ei ole ja vastus kolmkümmend kolm. küsimuses kolmkümmend kolm räägitakse erinevatest tegevustest ja nende allhankimisest, sest enda töötajate arv on kahanenud, kuid pole öelnud, öeldud, millised ülesanded siis äh, majast välja viidi. ma arvan, et see on oluline ning äh, küsimus kolmkümmend seitse, kus räägitakse missioonide vähendamisest ja võetakse lähteandmed aastast kaks tuhat neliteist ma arvan, et me peaksime vaatama ikkagi aastat kaks tuhat seitseteist, kui me räägime eelarve heakskiitmisest. aitäh, härra Klins. Ehm, eh, eh, eh, jah, te räägite niinimetatud turvalise töökoha projektist, üks koma seitse miljonit eurot läks see kokku maksma. mind huvitab, et mis sellest projektist on saanud, mida see endast kujutab ja kas on ühekordne ettevõtmine või kordub järgmisel aastal. ja kas on ka sidemeid Euroopa Kontrollikojal liikmesriikide kontrollikodadega ja kui jah, siis mis liiki need sidemed on? ja e, e, kas te olete ka nagu kontaktpunktiks, et paremat praktikat, mis on ühes riigis, vahendada äh, Eh, mõnele teisele riigile, kes sellest on huvitatud ja tahan ka tänada teid selle eest, et te parlamendi soovi kiirendada eelarve täitmise ja kinnitamise menetlust toetate kahel käel ja loodetavasti järgmisel aastal eh, ka teised asutused hoiavad sellest uuest ajakavast kinni. aitäh, härra Javo. aitäh, lugupeetud esimees. ma saan tegelikult äh, hoida aega kokku sest äh, saan äh, kahe institutsiooni kohta rääkida ka ühes sõnavõtus, aga ma tahaksin ikkagi veel paar sõna öelda Blinksteni kaasuse kohta ja mitte seoses sellega, et kahekümne üheksandal jaanuaril toimub nagunii äh, kinnine kohtumine, aga tahaksin sellest rääkida ka praegu. Te ütlesite siin, et tegu on ühekordse juhtumiga ja see ei ole süsteemne probleem, millele Olav tähelepanu pööras, aga ma kardan, et see vastus ei ole tegelikult nii lihtne. ei saa väita, et see on ühekordne probleem ja mitte süsteemne. sellepärast, et tegelikult on kontrollikoja liikmeid ju ükshaaval kontrollitud ja selle kontrolli kokkuvõte oli, et teiste, kui selle kontrolli kokkuvõte oleks, et teiste kontrollikoja liikmetega probleeme ei ole, siis me võiksime öelda, et me räägime ühest konkreetsest isikust, kes reegleid rikkus. kuid sellist kontrolli teostatud ei ole ja seetõttu ma küsin äh, kas Kontrollikoda saaks läbi viia süsteemse uurimise kõikide liikmete kohta, nii et me saaksime teada, kas on veel keegi, kes on reegleid rikkunud või raha väärkasutanud? Ehm, siis samamoodi nagu Pingston. aitäh, härra De Jong! selle konkreetse kaasuse kohta eh, ja ka Kontrollikoja aruande kohta mul rohkem küsimusi ei ole, tänan teid tänan ka teid, sellisel juhul me läheme uuesti Kontrollikoja peasekretäri juurde, kellel on võimalus vastata, palun. aitäh, härra esimees. ma alustan sotsiaalmeedia küsimusest. meil on umbes seitseteist miljonit kasutajat Twitteris, kümme miljonit LinkedInis umbes neli Facebookis, neli miljonit Facebookis ja kaheksasada tuhat Youtube'is. mul ei ole arvandmeid, mis näitaksid, kuidas trend on muutunud, kas enne oli vähem või rohkem, aga ma annan selle küsimuse edasi komisjonile ja härra Salafrankale. mis puudutab teisi küsimusi, siis küsiti küsimuse viisteist kohta kas meil on töötajaid, kes saavad äh, lisatasu, ei ole. me oleme mõnikord äh, palunud valikukomisjonidesse, näiteks EPSO žüriidesse ka kontrollikoja äh, varasemaid liikmeid ja siis oleme me maksnud kinni nende reisikulud, juhul kui nad on pidanud sõitma Brüsselisse või Luksemburgi. küsimus kolmkümmend kolm detsentraliseeritud tegevused. mis puudutab äh, PMO-d ehk siis äh, maksete äh, haldamissüsteemi, selle me oleme detsentraliseerinud, see puudutab erinevate kulude hüvitamist, missioonikulude hüvitamist ja nii edasi. ja see ei ole ju tegelikult Kontrollikoja spetsiifiline tegevus seetõttu me kasutame neid infotehnoloogilisi süsteeme, mida kasutavad ka teised institutsioonid, teeme nendega koostööd ja maksete haldamise äh, amet töötab kolme institutsiooni heaks, ehk siis mitte ainult meile. tavaliselt me maksame selle eest, see sõltub sellest, äh, kui palju meie juhtumeid äh, maksete osakond peab käsitlema ja me andsime neile mõne aasta eest ka ühe töötaja kompensatsiooniks. aga meie eesmärk on töötada olemasolevate töötajatega tõhusamalt. küsimus kolmkümmend seitse. ma arvan, et Kontrollikoda on olnud väga ettevaatlik, mis puudutab EMAS-i sertifitseerimissüsteemi me tegime väga palju ettevalmistavat tööd. ja meil on ju standardid, mida tuleb alal hoida ja veelgi parandada. kui te tahate põhjalikumat informatsiooni, siis me anname selle teile ja EMS-i kohta on meil olemas ka detailne aruanne erinevate indeksite, erinevate mõõdikute kohta, kogu info, mida on vaja. me jätkame nende tegevustega, mida me oleme juba algatanud ja meil on ka plastiku kasutamise vähendamise missioon. tõstame teadlikkust ja kaotame osad plastmassist äh, tarvikud. mis puudutab turvalisi töökohti, siis siin on kuluks üks koma seitse miljonit eurot, aga see on ühekordne kulu. meil on tara ümber kontrollikoja ja sertifitseerimiskeskus või lubade andmise keskus asub äh, väljaspool põhihoonet. see töö tehti ära pärast seda, kui Hispaania politseijõud äh, kontrollikoja turvalisust hindasid ja ohutust hindasid. Nendega tegid koostööd ka Luksemburi politseijõud ja Interpol. me vaatasime äh, milliseid uuringuid on teinud teised institutsioonid, näiteks Euroopa Kohus. meil on nüüd äh, paigas ka turvakaamerad. süsteemis on endiselt mõningaid puudusi, mis tuleb veel lahendada, aga ähm, me neid lahendame. meil on näiteks vaja valjuhääldesüsteemi, kust äh, antakse inimestele evakueerimiskäsk, äh, kui on tulekahju või mingisugune muu õnnetus aga äh, see nõuab äh, veel lisakulusid. ja mis puudutab äh, koostööd teiste kontrollikodadega liikmesriikides, siis seda koostööd reguleerib alusleping. kontrollikoda teeb auditeerimistööd. ja enamik sellest tööst ongi liikmesriikides. seal teeme me väga väärtuslikku koostööd siseriiklike äh, Ehm, auditiasutustega. tegemist on väga sujuva koostööga. meil on iga-aastane koosolek, kus tulevad kokku kontrollikodade presidendid, see toimub eh, siis Luksemburis ja me loome kontakte ka isikutega väljaspool kontrollikodasid ja auditeerimisasutusi. vahetame nendega parimat tava, erinevaid teadmisi ja lisaks sellele toimub ka ekspertide vahetus ehk siis äh, liikmesriikidest tulevad eksperdid äh, kontrollikotta ja meil omalt poolt äh, on töötajad, kes lähetatakse liikmesriikide kontrolliasutustesse. ja lõpuks veel küsimus, kas tegemist on süsteemse probleemiga või ei ole nagu ma ütlesin Olefi raporti kohta, siis seal ei nimetata seda probleemi süsteemseks äh, probleemiks, vaid öeldakse, et tegemist on ühekordse juhtumiga ja keegi ei räägi seal süsteemist tervikuna. kuid nagu härra Lenner ütles, on, on äh, meil praegu käimas ka audit ja seal võrreldakse vana süsteemi uuega. ma arvan, et sellest saabki rääkida kontrollikoja president ise, kui ta teiega kõnelema tuleb. aitäh selle eest, kuidas te vastasite kõigile neile küsimustele, aitäh ka selle eest, et te olete valmis kolleegidele andma rohkem informatsiooni, kui nad seda vajavad. tänan teid selle eest ja me saame nüüd minna edasi ülejäänud nelja institutsiooniga. võib-olla on võimalik need kuidagi korraga võtta niimoodi, et iga peasekretär siis räägib sissejuhatuseks viis minutit ja me alustame Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest. Äh, härra Brunetti on seal peasekretär ja palun, ma annan teile sõna. Merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees. aastal kaks tuhat seitseteist jätkus meie tegevust vastavalt meie mandaadile. võtsime vastu sada viiskümmend arvamust ja raportit intensiivistamis, intensiivistasime jõupingutamise kommunikatsiooni vallas, et olla samal tasemel kui teised institutsioonid ja rohkem mõjutada kohalikku tasandit, tööandjaid, töövõtjaid ja teisi kodanikuühiskonna osalisi. võtsime vastu ka äh, going local tüüpi tegevusi. tegemist on tegevustega Äh, mida liikmesriikides läbi viiakse meie liikmete poolt selleks, et olla paremini ühenduses erinevate kodanikuühiskonna osadega. toon mõned näited ka selle kohta, kuidas aitasime kaasa Euroopa Liidu tegevusse. toimus komisjoni konsultatsioonid Euroopa tuleviku valge raamatu osas, kakskümmend seitse erinevat arutelu korraldati liikmesriikides, seal osanedes, seal osales üle tuhande osaleja, oli ka aktiivne osalus Euroopa poolaasta kontekstis ning sotsiaalse samba osas. ka üks oluline aspekt loodi koos komisjoniga ringmajanduse platvorm, mis on loomulikult tähtis meie komitee jaoks ja kogu Euroopa Liidu õigusloomelise tegevuse jaoks. kommunikatsiooni osas tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et toimus oluline Twitteri kasutuse kasv äh, kakskümmend protsenti ja Facebookis kakskümmend neli protsenti. vastavalt küsitlusele äh, siis ületasime kakskümmend viis tuhat ja kolmkümmend neli tuhat kasutajat. kohtade täituvus üheksakümmend kuus koma viis protsenti. selle üle oleme väga uhked, sest see peegeldab eelarvedistsipliini, mida me rangelt rakendame ja väga uhked ja rahul oleme ka selle üle, et Kontrollikoda aastal kaks tuhat seitseteist, nagu eelmistel aastatel, ei ole leidnud ühtegi spetsiifilist märkust, mis puudutab meie eelarve täitmist. mõned sõnad personali kohta kaks tuhat seitseteist äh, viisime lõpule ühe protsendi kahandamise vastavalt äh, institutsioonide vaheline kokkuleppele aastast kaks tuhat kolmteist viiskümmend töökohta, kaasa arvatud üleviimsed Euroopa Parlamenti, Teadusuuringute Keskus. viiekümne üheksa võrra kasvas töökohtade arv ehk siis kaheksa koma üks protsenti. sooline võrdõiguslikkus, jällegi oleme väga rahul arvudega. hetkel on meil viiskümmend protsenti kõrgemas juhtkonnas ja viiskümmend kolm protsenti kesktas-, taseme juhtide seas on naisterahvad. ja veel koostöö Euroopa Parlamendiga, tähtis aspekt. kaks tuhat neliteist aastal sõlmitud kokkulepe, kaks tuhat kolmteist, kus me leppisime kokku kontaktid erinevate komisjonide ja sektsioonide vahel ning äh, kahepoolsetes kontaktides ja algatustes raportööride vahel. sellega oleme rahul. koostöö regioonide komiteega samuti jätkub kaks tuhat seitseteist oli koostöölepingu vahearuanne ja hindamine Äh, kus me rääkisime tõlketeenuste ühendamisest, IT-teenustest, hoonetest, äh, turvalisusest ja kokkuhoiust, mille saavutame maksumaksjate jaoks. üksikasjad on ka olemas vastustes küsi-, teie küsimustele. kaks asja teevad meile muret ja kolmas teema ka, millega tule-, mille juurde tulen lõpupoole. meil on alainvesteering IT osas. meie kulutused on kolm protsenti eelarvest tegelikult institutsioonides peaks olema see seitse protsenti suuremates ja siin me lahendame selle probleemi aasta lõpu ramassaaži läbi. siis hooned, koosolekusaalid on teine teema, mis teeb muret, teeme koostööd komisjoniga selleks, et saaksime Van Marranti hoone endale mi-, siis kui komisjon otsuse langetab aastal kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend üks. ja lõpetuseks, esimees, paar sõna ka ahistamise kohta. Äh, on äh, liikumas meilid ja artiklid. Äh, meie institutsioon võtab ahistamise teemat väga tõsiselt. kõigepealt algatused liikmete tasandil ja fraktsioonide esimeeste aktiivsel osalusel hetkel äh, analüüsime olukorda ja see peab viima reformini haldusaparaadis. Äh, selle sihiks on ennetamine ja personali otsa, osas juba aastaid oleme aktiivset poliitikat läbi viinud, äh, meil on olnud vilepuhumise ja ahistamise algatusi juba enne ja sellel aastal on meil ka eetikaalased nõuniku, nõunikud. Äh, ei, ei tohi olla nii, et keegi administratsioonis takistaks inimestel sõna võtmast, vastupidi, me julgustame seda. kõik, kes kannatavad, kõik, kellel on probleeme töökohtadel, me julgustame neid äh, kõnelema. aastal kaks tuhat kaheksateist oli pingeid ühes maja osa siis äranes, ma ei saa praegu üksikasjadest rääkida, see on konfidentsiaalne teema, me peame kolleege kaitsma. ja meil on hoolduskohustus ja, ja ühtlasi kohustused meie ametnike suhtes. uurimine käib, positiivsed sammud äh, meditsiinilises mõttes ja mitte ühtegi äh, varianti me hetkel ei välista, kõik lahendused on hetkel õhul, sest väärikus ja austus töökohal on põhiväärtused mida peavad austama meie, nii meie liikmed kui meie administratsioon. suur tänu uh,! For... suur tänu ja nüüd läheme edasi regioonide komitee juurde ja peasekretär härra Putnek saab sõna um,. suur tänu, härra aseesimees Hukan ja tere hommikust, lugupeetud saadikud ja aseraportöör Ajala Sender. ma teen lühidalt, me oleme üksikasjadest juba rääkinud pikemalt varem, aga ma räägin paarist teemast. kõigepealt valmistumine valimisaastaks kaks tuhat üheksateist, see protsess käivitus juba aastal kaks tuhat seitseteist ja teine on koostööleping majandus- ja sotsiaalkomiteega ja ka teie saadikutega koostöö Euroopa Parlamendiga. käesoleval aastal eh, jõuab eh, paari kuu pärast, veebruaris kaks tuhat üheksateist, eh, saab viieaastaseks. nii et ma annan lühikese ülevaate meievahelisest koostööst ka tulevikus. mida me oleme teinud aastal kaks tuhat seitseteist, pidades silmas kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa valimisi? jah, kuus kuud on nüüd jäänud ja nagu president Tajani hiljuti ütles, siin on kõneks kohalpeal demokraatia, Euroopa demokraatia. ja ma kasutan nüüd võimalust ja ütlen, et institutsioonide vaheline sünergia, mida me oleme saavutanud poliitilisel tasandil ja ka haldustasandil, eh, on olemas ja seda ka eh, kommunikatsiooni peadirektoraadi tasandil. Euroopa eh, Kontrollikoda on teie hea partner ja me ka kajastame valimisi sotsiaalmeedia oma ürituste kaudu. me peame dialoogi kodanikega, teeme seda süstemaatiliselt piirkondades, koha peal ja ma tänan ka eelarvepädeva asutuse toetust sada kaheksakümmend kodanikega peetavat dialoogi oli aastal kaks tuhat seitseteist kahekümne kuues liikmesriigis ja meil on ka online rakendus välja töötatud. Have your say on Europe, nelikümmend tuhat kodanikku on seda kasutanud. ja me pöördume noorte poole, eh, nende poole, kes tahavad aktiivselt valimistes osaleda. ja aastal kaks tuhat seitseteist ja kaheksateist Europcomi korraldasime koostöös teiega, see on suur-suur teavitusüritus Brüsselis ja siin me tõesti üle tuhande viiesaja kontakti oleme koos teiega loonud Support Europe projekti raames. ja sünergiaga teavitamise vallas eh, siin me tugineme oma koostöölepingule veebruarikuus, kui me tähistame viiendat aastapäeva meie lepingul, siis ma nüüd tahaksin rääkida ka sellest, kuidas me oleme kohandanud seda dokumenti eh, koostöös erikomisjonidega, raportööridega. Eh, meil on koostöö kvaliteet paranenud ja meil on ka eh, strateegiline plaanimine olnud käsil, et tulevikus veelgi meie tegevus oleks aktuaalsem ja loomulikul MFF on kõigil meeles üks koma kolm protsenti SKP-st. SKP seda me oleme alati toetanud, seda teie ettepanekut. ja koos teie saadikutega me oleme ka ühtekuuluvuspoliitika liitlased kaheksa tuhat eh, allkirja siin kogunud teie algatusele ja mm, kõik saavad ju, kõik piirkonnad saavad kasu ühtekuuluvusest, kui me oleme solidaarsed. ja regionaalsed projektid on üliolulised meie kodanikele, nagu me kõik teame, sest eh, tihtipeale kodanikud küsivad, et mida Euroopa nende heaks ära saab teha jah, meil on e, ka häid tulemusi ette näha kakskümmend neli personali, e, kes meilt tuli EPRS-i teile, e, on ka üks hea näide koostööst ja me tahaksime paremini veel ühendada meie jõupingutused teie presidendi sellise juhtimise all ja veel äh, prognoosidest koos teiega me tahaksime ka äh, edasi institutsioonide vahelist koostööd täiustada, meil on alaline dialoog meie kodanikega ja sellest on kasu teile, teie valimistel Euroopas ja viib teid ka lähemale kohalike esindajatega ja teiseks koostöö ametiasutustega kohapeal ja piirkondades. see on nagu see teine aspekt. nii et see on see, mida me kavandame mm, teha tulevikus veelgi paremini, nii et tänan nüüd võimaluse eest e, siin sõna võtta ja vastan kõigile teie küsimustele. suur tänu. ja nüüd proua Tienello Euroopa Ombudsmani büroost, palun. Thank you, Mr Chair. suur tänu. jah, mul on suur au siin teie äh, eest sõna võtta ombudsmani nimel, see on esimest korda, kui ma siin olen pärast seda, kui ma septembris käesoleval aastal peasekretäriks sain. Eh, finants ja mm, personaliküsimustega tegelen mina ja kõigepealt ma räägin nendest arengutest, eh, mis puudutab meie põhitegevust, see üha, üha laieneb ja siis ma räägin ka meie siseküsimustest, nimelt sellest, kuidas me meie tõhusust tahame tõsta pidevalt. nüüd kõigepealt meie põhitegevus aastal kaks tuhat seitseteist, me jätkuvalt äh, rakendasime ombudsmani strateegiat äh, ja tahame, et aktuaalsus oleks suurem, ka mõju ja nähtavus oleks suurem meie bürool Euroopa kodanike silmis ja et nad teaksid, et nad saavad meie poole pöörduda, kui tegemist on mingite väärnähtustega halduses Euroopa Liidu tasandil. aastal kaks tuhat seitseteist me nägime, eh, kuidas ombudsman, ombudsmani sotsiaalmeedias ikka rohkem eh, jälgitakse Twitteris eriti ja Instagramis ka viimasel ajal. meil on loomulikult piiratud vahendid ja me üritame just eh, sihikule võtta neid kordistajaid, kes võimaldavad meil laiemale publikule meie sõnumeid saata. ja see suurem nähtavus Äh, tähendab seda ka, et kaebusi hakkas meile rohkem laekuma ja mm, pärimisi on iga rohkem ja rohkem ja nende päringute ulatus on väga lai. ma toon kolm näidet, äh, mis minu arvates on päris esinduslikud ja räägivad meie mõjust. Äh, kõigepealt tasustamata võtta praktikandikohad Euroopa välisteenistuses, sellest teemast juba räägiti täna hommikul. üks noor austerlane eh, esitas sellekohase kaebuse eh, ja komisjoni keelepoliitika, eh, mis puudutab ühte kaebust, mis tuli Hispaania kodanikult ja samuti EFSA peab andma rohkem teavet Eh, muundorganismide, eriti maisi, muundmaisi kohta. Prantsuse üks ühendus tegi selle kohta eh, järelpärimise. mis puudutab strateegilist tööd, siis siin me strateegilisi eh, päringuid korraldame ja tahaks rääkida kolmest strateegilisest uuringust. kõigepealt nõukogu õigusloomeline tegevus, samuti puuetega inimeste juurdepääs veebilehtedele, mida haldab komisjon. Euroopa Ravimiagentuuri eh, tegevus, eh, suhtlemine uute ravimite väljatöötajatega, enne kui eh, nood esitavad taotluse loa saamiseks tulla turule, niinimetatud esitamise eelne tegevus. ja samuti võeti institutsioonide soovitustest kinnipidamise määr ja meie ettepanekust ja soovitustest eh, on kinni peetud aastal kaks tuhat seitseteist kaheksakümne viie protsendi ulatuses. ja nüüd ma tulen siseasjade juurde, me tahame ikka rohkem ja rohkem rõhku panna sellele, et meie tõhusus tõuseks. ja tähendab meil on vaja ka suutlikkust tõsta, et me saaks oma põhitegevust laiendada. kõigepealt mul on hea meel selle üle, et aastal kaks tuhat seitseteist eelarve rakendamine oli meil pea üheksakümmend viis protsenti. ja teiseks, ombudsman võttis vastu põhjaliku inimõiguste tegevuspoliitika raamistiku aastal kaks tuhat seitseteist ja hakkas välja töötama tervet rida sellega seonduvaid poliitilisi põhimõtteid ja ma rõhutaks eriti äh, ahistamise ärahoidmise ja selle vastu kaitsmise. siin on meil nullsallivuse lähenemisviis igasugusele ahistamisele. aastal kaks tuhat kaheksateist määrati ametisse ka eetikaametnik äh, ja lepituskomisjon loodi ning samuti anname koolitust kogu personalile Äh, ahistamise ärahoidmise ja tõkestamise vallas. ning samuti meil on nüüd seiremeetmed paigas. ombudsman jätkuvalt paneb rõhku ka soolisele tasakaalule e, ja e, seda nii juhtivatel töökohtadel kui ka halduspersonali hulgas. E, ja kolmandaks tahaksin rõhutada, et on tõusnud tõhusus ka kaebuste menetlemisel, see on meie põhitegevus loomulikult ja seda tänu uutele rakendussätetele, mis jõustusid septembris kaks tuhat kuusteist ja puudutavad neid kaebusi, mis tulevad kodanikelt ja me teeme seda nüüd kiiresti, õigeaegselt ja see on kogu aeg meil päevakorras keskmine aeg päringutega, uuringutega tegelemiseks on kolmesaja neljakümnelt päevalt aastal kaks tuhat kuusteist kahesaja kuuekümne kuuele päevale langenud aastal kaks tuhat seitseteist. aastal kaks tuhat seitseteist saime viiskümmend seitse protsenti kõikidest päringutest sulgeda ja seda kuue kuu jooksul, kaheksakümmend kuus protsenti kaheksateist kuu jooksul ja see on parem kui meie sihtmärk kõik nende kahe kategooria osas. ja positiivne trend jätkub ka aastal kaks tuhat kaheksateist ja lõpetuseks veebruarikuus käesoleval aastal pärast katsetust, mis algas aastal kaks tuhat seitseteist, on meil nüüd käivitunud ka kiirmenetlus, et kiiremini menetleda neid kaebusi, mis puudutavad juurdepääsu dokumentidele ja siin on ju eriti oluline kiiresti asi lahendada nii et me hindame äh, seda äh, tegevust aasta pärast, pärast käivitamist ja ma kasutan ka nüüd võimalust ja informeerin teid, et pärast seda positiivset kogemust, mis meil on, kui me saime aastal kaks tuhat seitse hea haldustava auhinna äh, välja anda, nüüd möödunud kuul me käivitasime juba uue äh, auhinna äh, menetluse ja kaks tuhat, see puudub aastat kaks tuhat kaheksateist ja loodame, et väga palju taotlusi tuleb institutsioonidelt selle auhinnakandidaate näol. ja lõpetuseks andmekaitse inspektori esindaja, peadirektoraat jah, ma tahan rääkida Euroopa Andmekaitse Inspektori nimel, mina olen Maria Sanchez Lopez ja ma olen selle üksuse ees eesotsas olevat isikut asendamas. me oleme kõige väiksem institutsioon Euroopa Liidus ja sellepärast ma ka kõige vähem räägin. me oleme väga väike, aga see ei tähenda, et me tõsiselt ei võtaks oma eelarve rakendamist. me üritame tõesti tagada usaldusväärse finantsjuhtimise oma eh, asutuses ja me teeme kolme. me jälgime, kuidas isikuandmeid eh, kasutatakse institutsioonides Euroopa Liidus, mis tähendab seda, et me üritame tagada, et meil oleks hea andmekaitsekultuur kõikides Euroopa Liidu institutsioonides. ja me kasutame seda uut määrust, mis jõustus andmekaitse vallas üheteistkümnendal detsembril andmekaitse on väga tähtis meie kodanikele ja me anname ka nõu asutustele andmekaitse vallas. aastal kaks tuhat seitseteist me saime kakskümmend kaheksa konsulteerimistaotlust, aastal kaks tuhat kaheksateist juba kuuskümmend üks konsulteerimistaotlust on tulnud. ja maikuus kaks tuhat kaheksateist me Äh, ka tagasime sekretariaadi Euroopa Andmekaitse Nõukogule, uuele asutusele. nii et kaks tuhat seitseteist on selline üleminekuaeg olnud ja raske tööaeg. Äh, alustasime ka Europoli üle järelevalvet, see on siis mm, selline nagu FBI ja ka mm, Euroopa Andmekaitse Nõukogu korraldamine, loomine oli väga suur ülesanne meie väikesele asutusele. me oleme vastanud kõikidele küsimustele ja oleme enne aasta lõppu ka e, siseaudiitori soovitustega ühele poole saamas, nii et kordan, mida ma ütlesin kohe päris alguses, me võtame oma vastutust väga tõsiselt ja oleme väga uhked selle üle, et seitsmendat aastat juba e, Euroopa Kontrollikoja e, järeldusotsus on olnud ilma märkusteta meie kohta, nii et e, suur tänu tähelepanu eest ja olen teie käsutuses küsimustele vastamiseks. Uh... aitäh. ja nüüd meie ehm, kohusetäitjast raportöör proua Jala Sender. suur tänu. suur tänu kõigile sõnavõtjatele. majandus- ja sotsiaalkomitee osas kõigepealt ehm, õnnitlused härra Brunetile, kes ehm, neljateistkümnendal novembril nimetati uueks peasekretäriks. nii et õnnitlused siiamaani tegelesite inimressursside eelarvega nii või teisiti. tahaksin seepärast teie käest küsida, millal nimetatakse uus äh, inimressursside ja eelarve peadirektor? tundub, et on hea koostöö ja koordineerimine Euroopa Parlamendiga. väga oluliste teemade puhul sotsiaalsed teemad näiteks, kus olete olnud meile suureks abiks. regioonide komitee samuti on järginud Euroopa Parlamendi soovitusi. härra Koon, keda ma siin asendan täna, tunneb muret ühe asja pärast. IT-kulutused mis on liiga väikesed, kolm protsenti ainult IT-kulutusi tundub talle väga vähe. see on küsimus, mille parlament on juba varemgi tõstatanud. me tahaksime teada, kas miski on selles osas muutunud. meie teostame äh, eelarve kontrolli, me ei ole eelarvekomisjon, kuid me teame väga hästi, et kui lämmatada teatud kulutuste rubriigid, siis võib see minna palju kallimaks maksma, kui oleks äh, vahendeid kokku hoitud, eriti kui jutt on IT-st. härra Koon äh, tahaks äh, samuti rõhutada positiivset mõju, mis on olnud lähetuste kulude vähendamisel äh, CV-de läbivaatamisel, kõigel, kõik see on olnud äh, kiiduväärt. nüüd üheksateist koma viielt miljonilt kaheteist koma viiele miljonile. selline kärbe vajab võib-olla kommentaari härra Bruneti poolt. kas te kommenteeriksite seda kärbet ja siis käitumiskoodeks ja kodukord. küsimus number viiskümmend üks. Ehm, tekitab meis mõningaid küsimusi. oli, oleme kuulnud kuulujutte, oleme kuulnud äh, ahistamisväidetest äh,. enne kui hakata arutama kuulujutte, sooviksin, et selgitaksite kuidas viite Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed kurssi, kes võib-olla esindavad väga erinevaid halduskultuure, kes ei ole võib-olla ka alaliselt institutsioonis kohal, nad äh, käivad ju seal ajutiselt, perioodide kaupa. kuidas te viite nad äh, kurssi selle uue halduskultuuriga, mis meil on ahistamise osas? ja nüüd küsimus nelikümmend seitse. Te vastasite, et ei ole ühtegi juhtumit, mis oleks edastatud Olafile. kuid ametiühingud saatsid meile kirja, kus räägitakse neljast juhtumist, mis on endiselt äh, läbivaatamisel Olafis. kas te tooksite pisut selgust sellesse? nüüd paindlikud meetmed, töö paindlikkuse küsimus, tundub, et neid meetmeid kasutavad ainult naised. kas te julgustate ka mehi, eriti isasid, kes on Majandus- ja Sotsiaalkomitee ametnikud, neid meetmeid kasutama, nii et äh, oleks võimalik suurem paindlikkus töökohal? me tervitame Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, täname teda hea koostöö eest. Euroopa Parlamendiga. ja üks küsimus selle kohta. kas on endiselt äh, personalivahetus parlamendi EPRS-iga? kas äh, on jõutud lõplikule kokkuleppele selles osas, mis puudutab võrdseid võimalusi, meeste ja naiste võrdõiguslikkust? tundub, et on järjest vähem naisi teie, teil tööl, see küll ei ole edusamm. alates aastast kaks tuhat kolmteist kuni aastani kaks tuhat seitseteist lepinguliste töötajate arv on kasvanud. kas see peab kompenseerima ametniku arvu, ametnike arvu kahanemist? ja kas sellel on mõju ka töökoormale? samuti tahaksin küsida, kuidas Euroopa Kohtu otsus äh, kahekümne kolmandast novembrist kaks tuhat seitseteist äh, leiab rakendamist, see puudutas endist, endist audiitorit. nii palju härra Brunetile. nüüd küsimustest, nüüd äh, proua ombudsman, tere tulemast peasekretärile, me tervitame me täname ombudsmani kõige tema poolt tehtu eest, tema soovitused on järjest äh, nähtavamad. tema tegevus on järjest nähtavam, selle mõju on järjest suurem. ja me näeme, et järjest rohkem on flexitime'i ja kaugtöö kasutamist ombudsmani talitustes kas see on eeskuju, mida võiks soovitada ka teistele institutsioonidele? see on raportööri küsimus teile. ning samuti hoonetele ligipääsetavus komisjonis ja läbirääkimiste läbipaistvus, mis puudutab Brexitit. järjest rohkem on lepingulisi töötajaid, praktikante mis kokkuvõttes tähendab ebakindlate töökohtade üldiseks muutumist ja mis on selle mõju töökoormale? jällegi, kas äh, see tuleb sellest, et alaliste töökohtade arvu on vähendatud? ja nüüd minu küsimused Euroopa Andmekaitse Inspektorile. kakskümmend üks protsenti eelarvest, eelarve kasv kuna on täiendavaid ülesandeid, mis tulenevad uuest määrusest. asjaolu, et Euroopa Liit on liidri rollis andmekaitse valdkonnas, sellel on selgelt oma mõju. kuid ma tahaksin teada, milliseid on sellega seonduvad väljakutsed, eriti selle suurema eelarve haldamisega Euroopa andmekaitse inspektor on loonud andmekaitsekomitee Euroopas, ma tahaksin teada, mis on selle komitee ülesanded, kas see hakkab kandma andmekaitse inspektori vastutust ja ma tahaksin teada, milliseid meetmeid olete võtnud selleks, et tagada läbipaistvus lähetuste osas ja nüüd on menetlus. suur tänu ja annan sõna kohe variraportööridele ja teistele kolleegidele, kes soovivad sõna, võib-olla kaheks minutiks härra Salafranca kõigepealt. suur tänu, härra esimees. regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee puhul mitmed raportöörid, mitmed kohtumised on toimunud Euroopa Parlamendiga koostöö on tõepoolest tugevnenud, see on fakt, kuid mõned küsimused. majandus- ja sotsiaalkomitee eelarve kasutamise osas üheksakümne seitsmest kahekümne üheksa protsendil aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist. kas sellele kärpele on mingi selgitus? Küm-, küsimus kümme Brexiti mõju. Teie vastus on väga ebamäärane siin ei ole ühtegi arvu, kuid minu arvates peaks olema üsna lihtne teada, mida see arvuliselt tähendab, milline kärbe, sest ei pea enam ju Briti liikmete reise rahastama. nüüd stressitase, mida tunnevad töötajad, äh, on haiguspuhkused ning ka energiakulu, hoonete energiatõhusus, mida võiks parandada. sellel saab olema ka üürikuludele positiivne mõju. nüüd aga küsimused ombudsmanile, just kaugtöö küsimus. küsimus kakskümmend üheksa. kas on ka meeste ja naiste kohta spetsiifilisemad andmed? see raport on väga üldine, tahaksin täpsemalt teada ning Euroopa Andmekaitse Inspektorile küsimus. Te ütlesite, et teil ei ole piisavalt tehnilisi vahendeid äh, puhkuste jaoks, eriti haiguspuhkuste jaoks. küsimuses kakskümmend vastate, et tegemist on käsitsi süsteemiga, tahaksite kasutada komisjoni tehnilisi vahendeid, miks teil on raske seda IT-süsteemi kasutada, kui siis tahaksid teha? härra Klints. ma tänan küsimus majandus- ja sotsiaalkomitee kohta juba esitati ära kolleeg Ajala Senderi poolt ja ma tulen regioonide komitee juurde seetõttu. jah, brittide lahkumine Euroopa Liidust ja see on seotud äh, äh, sadade tuhandete uute eurodega teie jaoks käesoleval aastal üle kolmesaja tuhande, üle viiesaja tuhande järgmisel aastal, kuidas need arvud saite, esiteks, ja teiseks töötingimused regioonide komitees tihtipeale on neid kritiseeritud. äkki selgitaksite, miks nii? ja Robert McCoy eh, on üks juhtum, kes aastaid töötas eh, regioonide komitees ees ja siis ta sattus surve alla seal ja lahkus ja terve rida eh, kaebusi esitas ta, läks lausa Euroopa kohtusse ja kolmas kord nüüd võitis kohtumenetluse. ja samas regioonide komitee ei ole valmis nüüd aktsepteerima seda kohtuotsust, et ta tõesti vabandaks eh, selle mehe ees. nii et tahaks teada, et kuidas te nüüd menetlete seda edasi, mis puudutab nüüd ombudsmanni või ombudsfraud. E, jah. E, siin on mul küsimus, et kui tihti toimuvad reisid ja kuidas nende kulude katmisega on? ja et tõesti et olulisuse määr peab olema, kui tegemist on eh, kuuekümne tuhande euro künnisega, on asi oluline, aga kes selle määrab ja kes maksab? härra De Jong, aitäh. menetluslik küsimus. paluksin sekretäriaadil üles tähendada, et ma sooviksin arutada seda järgmisel koordinaatorite koosolekul, sest ma kardan, et meil ei ole piisavalt aega äh, põhjalikult seda arutada. piirduksin äh, majandus- ja sotsiaalkomitee ja regioonide komiteega lähtavus ja tõhusus. nähtavuse osas on äh, näha soov ja energia saada nähtavamaks kuid mõned küsimused kirjalikult võib-olla. sooviksin üksikasjalikumat infot niinimetatud kohalike tegevuste kohta Majandus- ja Sotsiaalkomitees ja samuti tahaksin täpsemalt kuulda, mida Majandus- ja Sotsiaalkomitee regioonide komitee pakuvad kodanikele, kes külastavad Brüsselit. Äh, parlamendis äh, on meil järjest rohkem turiste parlament, parlamentaariumi külastamas, mis on väga edukas. aga mida pakute teie, mõlemad komiteed, ka selleks, et ka teie muutuksite atraktiivseks Brüsselis, teie hoonetes ja regioonide komitee saja kümne regiooniga on toimunud dialoogid, suurepärane, aga neid, aga seda korraldas komisjon, mis on siis regioonide komitee lisandväärtus siinkohal? tahaksin selle kohta rohkem infot, kui oli kirjalikes vastustes. ja nüüd äh, tõhusus või majandus- ja sotsiaalkomitee, siin on äh, tulemusindikaatorid, kuid seda ei ole regioonide komitees, seal lihtsalt öeldakse, et meil on haldustegevused ja me ei saa, meil ei saa olla tulemusnäitajaid. miks selline erinevus kahe komitee vahel ja tahaksin millised on uued äh, tulemusindikaatorid mida kavandab Majandus- ja Sotsiaalkomitee kasutusele võtta? Uh, suur tänu! enne kui ma annan sõna tagasi peasekretäridele vastuseks, ka minult üks küsimus võib-olla regioonide komiteele ja Majandus-Sotsiaalkomiteele eelkõige. just sellel teemal, mida kolleegid ka korduvalt tõstatasid, Brexit. loomulikult on see teema, millele palju olen mõelnud viimasel ajal. palun öelge kas olete arutanud seda, kuidas säilitada suhet Ühendkuningriigiga, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, regioonide komitee suhted kohalike omavalitsustega ja samuti siis kodanikuühiskonnaga majandus- ja sotsiaalkomitee puhul. kas te olete arutanud seda suhet pärast Ühendkuningriigi lahkumist, aga anname sõnajärje tagasi peasekretäridele vastuseks ja esimesena Majandus- ja Sotsiaalkomitee. aitäh, härra esimees. üritan küsimustele vastata, neid oli palju. kui paraku mõni jääb vastuseta, siis, äh, siis vabandan juba ette ja, ja, ja vastan kindlasti proua Ajala. kuidas äh, kulutused on vähenenud lähetuste ja reiside osas tegelikult vastused on kirjalikult olemas, kui me kõik kulutused, reisikulud kokku arvutame ja hüvitised, on kärbe olemas, see pole väga suur, pool miljonit umbes, mis on siiski üsna palju. edasi, kuidas järele jõuda alainvesteeringute osas IT-sektorisse? oleme eelarvepädevale institutsioonidele ka taotluse reseti kontekstis esitanud, neid ei toetatud, kuid äh, loodame siiski nende heasoovlikkusele, kui me aasta jooksul äh, ümberpaigutuste taotlusi esitame. nüüd meie liikmete kohta käivad küsimused. mida me ennetustegevusena teeme? või positiivse kampaania korras võitlemaks ahistamisega, nagu ma juba ütlesin, halduslikul tasandil äh, eeskirjade osas me kavandame teavituskampaaniat, mille eesmärgiks on jagada teavet töötamise kohta mitmekultuurilises keskkonnas. üritame seda päris suuremahulisena läbi viia ka aastal kaks tuhat kakskümmend, kui tulevad uued liikmed Olafi küsimus oli järgmine. küsimuste seas räägitakse ahistamisest aastal kaks tuhat seitseteist, aasta kaks tuhat kaheksateist osas, nagu öeldud, on olukord äh, selline, et me teadaolevalt, et kaks tuhat seitseteist teadaolevat juhtumeid ei olnud, praegu teadaolevalt neid ei ole, olukorda jälgime ja hetkel on uurimine käimas, kõik variandid on praegu võimalikud ja oleme ka igasuguste välis- organite käsutuses, kes sooviks äh, kontrollida, mis meie institutsioonis toimub. kuidas nüüd aga suurendada personali osalust, mis puudutab just meesterahvaid, äh, paindlikkust tööaja kasutuses? kui vähem mehi kasutab paindlikku tööaega, siis põhjus on selles, et meie töötajaid on enamik, töötajad on enamikus naised, neid on kaks kolmandikku, seda on keeruline muuta on aga jällegi muidugi ka juhtide teavituskampaaniad. küsimus. Mm, kahe ametikoha pidamine on tõesti minu jaoks raske, nii et võimalikult kiiresti ma lõpetaksin selle olukorra hea meelega. asendajat leida ei ole lihtne, kuid seda, kuid see tuleb. härra Salafranca küsis äh, eelarve täitmise kohta, on, olid teatud tegevused, mis eelmisel aastal tühistati ja sellest see kärbe ka tuli. me oleme, meie täitmise määr on siiski endiselt üsna korrektne, kuid loomulikult jälgime olukorda, sest tahame kindlasti teha kõik võimalikku meile eraldatud summadega. Brexit Äh, info, mis ei olnud äh, kirjalikes ostustes, on järgmine. oleme teinud umbes kolmsada kakskümmend tuhat eurot on, tuleb kärbe, see vastab kahele parameetrile. esiteks ei, ei ole enam Briti liikmeid, kakskümmend neli, kolmandal, neljandal neljandas kvartalis, nii et osalust täiskogudel enam ei tule ja sektsioonide koosolekutel ja siis ka IT-hüvitis liikmetele, mis on kärbitud eelarveprognoosist kolme kvartali osas, niisiis nüüd burnout, läbipõlemise küsimus, see on meie jaoks problemaatiline. Äh, see on raske mõtlemise küsimus ka seoses äh, meditsiiniga, sest seda ei tunnistata haiguseks, läbipõlemist. kuid me korraldame teavituskampaaniaid, kaasame eksperte, kes tegelevad äh, nende personalikategooriadega, kelle osas risk on kõige suurem, selleks et esi, esimesi märke märgata. Äh, aastal kaks tuhat kuusteist hindasime stressifaktoreid töökohal ja alustas, alustame uuel aastal ka järgmist uuringut selleks, et saaks saada täpsemaid andmeid selle väga olulise probleemi kohta. härra De Jong äh, küsis meie Going Local tegevuste kohta. Äh, peaks liikmetelt saama kirjalikud vastused selle kohta, sest see hoiaks lihtsalt meie aega kokku. nüüd nähtavus. kuidas me suurendame meie enda nähtavust, muidugi kui on sellised üritused nagu Euroopa päev näiteks, siis mõlemad komiteed, siinkohal räägin ka majandus, räägin ka regioonide komiteest, me oleme töö, me oleme nende institutsioonide hulgas, mida külalised äh, külastavad siin Schumanni platsi läheduses. meil on ka külaliskeskus Veljaari tänaval, kaheksa tuhat tuhat külalist käib meil aastas. ja härra esimees, küsisite ka, millised on suhted Ühendkuningriigiga, millised nad saavad olema pärast äh, seda, kui Ühendkuningriik ei ole enam Euroopa Liidu liige, oleme selle üle mõelnud. on ka töörühm, kes äh, uurib äh, haldusprobleeme, mis kaas-, mis sa-, mis puudutavad liikmeid ja muidugi ka tulevasi suhteid. ilm, etteruttamata äh, poliitilistest otsusest on meil kindel soov äh, tugevat dialoogi edendada tsivi-, kodanikuühiskonna esindajatega Ühendkuningriigis ka edaspidi. ja pärast seda on veel üks päevakorrapunkt, nii et peame pisut kiirendama tempot ja palun ülejäänutel viie minutiga hakkama saada regioonide komitee. aitäh, härra esimees. proua Jala Sender. Äh, töökohtade loomine on peatunud, sest me oleme üle viinud kakskümmend viis, kakskümmend neli täisajaga töökohta EPRS-i, sooline võr-, võrdõiguslikkus, see on jätkuvalt väljakutse kuid meil on vastav äh, strateegia ja tegevuskava, eriti funktsionaalne juhtimine, see tähendab äh, juhtida ase, asejuhid, sektorite juhid, me oleme teavituskampaaniad selles vallas korraldanud tõepoolest keskmiselt protsentides ähm, kogu juhtkonnas, keskjuhtkonnas oleme teiste institutsioonide keskmise tase, keskmisel tasemel Äh, äh, kõrgemates tasemetel vähem, kuid funktsionaalne juhtimise osas oleme ju üle viiekümne protsendi jõudnud, see on päris hea. nüüd lepingulised töötajad. jah, nende arv on kasvanud, see on äh, suurelt osalt seostud, seotud turvakulutuste suurenemisega ja organisatsiooniliste muutustega me oleme lühiajaliselt asendanud isikuid. härra McCoy jah, see on jätkuv töö juba pikka aega. regioonide komitee nagu ka varasemate kohtuotsuste puhul rakendab täielikult kohtuotsust, mis tühistas varasema töövõimetuse otsuse, komitee otsuse ja võin kinnitada, et me kindlalt soovime kõikide osapoolte huvides selle juhtumi lõpetada ja vastav ja ühtlasi austates äh, personali eeskirju ja kõiki kohustusi. Äh, regioonide komitee poliitiline juhtkond analüüsis kohtuotsust ja, ja vaatame nüüd läbi kõikvõimalikud äh, alternatiivid neljandal detsembril loodetavasti vastasin sellega ajale, proua ajale Senderile härra Salafranca küsimused. Äh, läbipõlemiste olukord ei ole muidugi ideaalne. iga läbipõlemine on liig, hetkel on meil seitse juhtumit. ja üritame seda ennetada läbi teavitustöö, läbi koolituste ja nii edasi. ja ka ennetava meditsiini rendiandmed, äh, mul hetkel neid ei ole, aga sa-, peas, aga siin ma äh, ühineksin Majandus- ja Sotsiaalkomitee kolleegiga tegelikult. härra Klintsile vastuseks Brexiti arvutused. jah, nagu ka kolleeg ütles, kakskümmend neli liiget on lahkumas, äh, reisikulud, kontorikulud, esinduskulud ja nii edasi need jäävad ära. töötajate tingimused, jah, see on jätkuv teema. aastal kaks tuhat seitseteist äh, oli meil esimene töötajate küsitlus, rahulolu küsitlus ja rahulolu tase oli kõrge, mis oli suurem teiste institutsioonide keskmisest tegelikult aga ma ei vaidle vastu, et on valdkondi, kus äh, peame olema edukamad. võtsime ühe, ühendust ka exit intervjuudega. ja võtame järelmeetmeid. härra De Jong. nähtavus. mul on väga hea meel selle küsimuse üle, härra De Jong. see näitab, et teiega tuleb paremini suhelda see on väga tähtis. ja punaselt jooniksin alla, härra De Jong, sada kaheksakümmend üritust on meie üritused, täielikult meie poolt korraldatud üritused, see on väga oluline. me nelikümmend tuhat kodanikku, nendega oleme ise ühendust võtnud. härra De Jong, see siin tõestab, see siin on meie dokument, mille annan teile isiklikult üle, mis näitab mitte ainult, me oleme korraldanud üritusi, vaid tulemus. me saadame selle ülemkogule, kirjutasin just alla sekret-, institutsioonide peasekretärina, me palume, et see lisana pandaks nõukogu järeldustesse ja meie president on kirjutanud härra Toskile samuti. mida saame üldse pakkuda külastajatele? me ei ole rikas institutsioon Äh, seepärast meil ei ole seda toredat muuseumi, vabandust, võib-olla kui elulaev oleks suurem, saaksime teha muuseumi, aga meil on midagi muud. Äh, esimene institutsioon, kes alustas virtuaalkülastusi veebis, ähm, veebikoolitused regionaalpoliitika osas, demokraatia osas ja nii edasi. meil on regulaarsed koolitused, mida korraldame. olime esimene institutsioon kes midagi sellist on teinud. igal aastal neliteist tuhat külastajat on meil. ja sellega lõpetan, kuid oluline, oluline küsimus aseesimehele, jah. meil on Brexiti grupp, jah, meil on tihedad kontaktid Iirimaaga piiriküsimuses, meil on Šoti parlament, meie jaoks on eriline väljakutse see just regioonidele. kui liikmesriigi tasandil on probleem, siis tuleb äh, just jõupingutusi suurendada regionaalsel tasandil selleks, et vähemalt osaliselt seda kompenseerida. on mitmeid instrumente, meil on vastav dokument samuti, on võimalus äh, piiriüleseid äh, organeid luua, Euroopa territoriaalse koostöö rühmad on need, on jätkuv dialoog astümmeetrilise Brexiti mõju kohta meie regioonidel ja jätkame seda dialoogi loomulikult ka pealäbirääkijaga, nii et ma arvan, et väljakutse on olemas ja igati teie käsutuses selles osas. aitäh! aitäh ja palun saatke mulle ka see dokument, kui see on olemas. ja nüüd edasi Euroopa Ombudsman. aitäh, lugupeetud esimees ma püüan kiiresti vastata küsimustele, mis esitati, ma grupeerin need küsimused ja olen muidugi lugupeetud komisjoni ja lugupeetud liikmete käsutuses ka hiljem, kui te tahate, et ma saadaksin teile kirjalikult põhjalikku arvulist informatsiooni. kõigepealt eh, kaugtöö ja flexitime. aastal kaks tuhat seitseteist rakendasime uusi reegleid ja tegime seda edukalt, sest eh, töö ja eraelu on nüüd paremini tasakaalus ja seetõttu tuleb öelda, et äh, seda flexitime'iga kasutatakse hästi, seda kasutatakse palju. uus süsteem on meid aidanud ka selles osas, et äh, puudujate tööd on nüüd lihtsam hallata ja mis puudutab paindliku tööaja ja kaugtöö kasutamist ja seda, kuidas mehed ja naised seda kasutavad, siis näitab praegune olukord meile seda, millest räägiti varemgi ehk siis olukord on sama institutsioonides. meieni on jõudnud uued töötajad, kes ennekõike ongi naised, aga proportsionaalselt kasutatakse tegelikult paindlikku tööaega ja kaugtöö võimalust meeste ja naiste äh, hulgas enam-vähem ühtemoodi. naised kasutavad kaugtööd ja pandlikku tööaega absoluutarvudes rohkem, sest naisi lihtsalt on rohkem, aga protsentuaalselt äh, erinevust ei ole. mis puudutab lepingulisi töötajaid, äh, inglise keeles contract agents, siis millised on meie võimalused? on juba öelnud, et, on juba öeldud, et Euroopa ombudsman peaks püüdlema selle poole, et äh, teda tuntakse ühiskonnas rohkem see ei ole eesmärk omaette, vaid see on olukord või eesmärk, mis aitab jõuda Euroopa kodanikeni. sel põhjusel olemegi me püüdnud ette võtta rohkem tegevusi. Need puudutavad siis meie põhitööd, erinevad uurimised, strateegilised uurimised ja nii edasi, aga ressursse on meil ikkagi ju piiratult. nagu ma ütlesin ma sain peasekretäriks esimesel septembril, aga võin sellest hoolimata kinnitada lugupeetud esimehele ja liikmetele, et ma olen meie töökavasid vaadanud väga hoolikalt. kõik ähm, ülesanded, ametikohad, ülesanded, funktsioonid, kõiki neid olen vaadanud ja olen Euroopa Ombudsmaniga juba ka kokku leppinud, et ma koostan põhjaliku raporti ja kui mulle jääb silma mingisugune olukord, mis nõuab kiiresti korrigeerimist, siis kindlasti ma tõstatan selle küsimuse ning samuti olen teie komisjoni käsutuses, et neid küsimusi edaspidi arutada. mis puudutab Euroopa ombudsmani tööd täpsemalt, siis ma tahaksin kõigepealt tulla tagasi selle juurde, et tegemist on väikese institutsiooniga mis praegu ju alles püüab tõhustada oma kohalolekut, oma nähtavust. ja mitte sellepärast, et ombudsman isiklikult tahaks äh, olla kuidagi populaarsem, vaid ta tahab lihtsalt jõuda inimesteni. Euroopa ombudsmani roll on sellega ju seotud ja seetõttu ombudsman ka kasutab erinevaid äh, mõjuavaldajaid, erinevaid äh, võimalusi sotsiaalmeediat äh, selleks, et inimesteni jõuda. Euroopa Ombudsmanil on ka oma koduleht, aga kui te tahate rohkem infot, siis meelsasti annan, tänan. And... Uh, aitäh. aitäh ja nüüd lõpuks ka Euroopa Andmekaitse Inspektor, palun. aitäh, lugupeetud esimees, ma teen väga lühidalt. kõigepealt ma tänan teid nende lahkete sõnade eest mida proua Jala ja härra Salafranca meie aadressil ütlesid. Te märkisite, et meie institutsioon on kasvanud suuremaks. see on oluline, sest ka andmekaitse valdkond Euroopas on muutunud tähtsamaks. me oleme väga tänulikud kogu toetuse eest, mida komisjon meile on andnud selleks, et meil oleksid vajalikud ressursid. me oleme ressursse taotlenud selliselt, et me saaksime oma tööd teha samamoodi, nagu teevad liikmesriigi andmekaitse inspektsioonid loomulikult sellest ei piisa, aga kui me saaksime vähemalt samasuguse protsendi eelarvest nagu liikmesriikide andmekasutusasutused, me oleksime õnnelikud. kui nemad saavad oma töö sellega tehtud, peame ka meie saama. me täname teid toetuse eest ja ka ressursside eest, mida me oleme juurde saanud. nagu juba öeldud, on Euroopa Andmekaitse Nõukogu ehm, siis loodud vastava direktiivi alusel aga liikmesriigid võtsid direktiivi üle oma õigusaktidega ja neil on äh, siiamaani olnud siseriiklikud asutused, mille nad ise valivad. nüüd on äh, meil aga Euroopa andmekaitsemäärus, mis on õigusakt, mida tuleb üht, ühte, ühetaoliselt kohaldada kogu Euroopas ja seetõttu tegelikult oleks mõistlik, kui meil oleks ka rohkem üle-euroopalist jõustamist, kuid kahjuks äh, seda praegu ei ole. me lihtsalt koordineerime erinevate liikmesriikide andmekaitsetööd kuid võttes arvesse seda, et meil on üle-euroopalik dimensioon, et meil on olemas äh, ikkagi nüüd vastav komitee, siis on meil ka Euroopa andmekaitse inspektor. ja mis puudutab äh, teie küsimusi, härra Salafranca, nende raskuste kohta, mis on siis moodulipõhine äh, töö, siis ennekõike puudutab see andmete töötlemist ja vastavate aruannete kirjutamist. mitte alati ei taheta Euroopa Andmekaitse Inspektoriga sellest põhjalikult rääkida, sest tegemist on ikkagi isikuandmete töötlemisega, aga nüüd oleme me vastu võtnud uue mudeli või oleme seda vastu võtmas ja kolleeg just ütles mulle siin kõrval, et reedel toimub meil koosolek ja siis me räägime nendest moodulitest lähemalt, äh, sellest, kuidas neid rakendada. seega tulevikus on meil võimalik anda selle kohta ka täpsemat teavet, aitäh. Thank you for that, I think that concludes. aitäh ja sellega oleme me ka viienda päevakorrapunkti ammendanud, ma tänan kõiki peasekretäre, kes täna siia tulid, suurepärased sõnavõtud, aitäh kõigile ja me lähme edasi kuuenda päevakorrapunktiga, mis puudutab ühiseid ettevõtteid ja nende eelarve heaks, täitmise heakskiitu. kahjuks on aega ainult nelikümmend minutit, sest kell kaksteist algab äh, ühine koosolek eelarvekomisjoniga ja selleks ajaks peame kuuenda päevakorrapunkti läbi võtma. palun kõigil, kes tahavad ära minna, siit ära minna vaikselt, et me saaksime kohe tööga jätkata. okay, I, I'm going to start the next item in, in ma alustan kolmekümne sekundi pärast kuuenda päevakorrapunktiga ja kui te tahate siit ruumist ära minna, siis palun minge ära. kolleegid, kui te soovite lahkuda, siis palun ka lahkuge, et me saaksime jätkata järgmise päevakorrapunktiga. okei okay,, let's. niisiis, me jätkame ja läheme kuuenda päevakorrapunkti juurde, mis on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmine ja puudutab ühisettevõtteid. ja kõigepealt annan ma sõna eh, kontrollikojale proua Kalpetsile. palun, ma tervitan teid siin eelarve kontrolli komisjonis, te olete enne ise ka olnud Euroopa Parlamendi liige, ma tervitan teid siin kojas taas ja annan teile sõna, palun. aitäh, kõigepealt tahaksin ma öelda, et mul on väga hea meel täna siin Euroopa Parlamendis olla. viimati käisin siin rohkem kui aasta aega tagasi ja mul on hea meel näha endiste kolleegide tuttavaid nägusid. mis puudutab meie aruannet ühisettevõtete kohta aastaks kaks tuhat seitseteist, siis eh, nagu igal aastal me kontrollisime ühisettevõtteid ja andsime välja arvamused, mis puudutavad nende raamatupidamise usaldusväärsust ja tehingute seaduslikkust ja korrektsust. me kõik teame, mis on ühisettevõtted Need on Euroopa Liidu avaliku ja erasektori partnerlus, partnerlusvormid, mis siis eh, on eh, partnerlused tööstusharude, teadusgruppide ja liikmesriikidega ja neil on oluline roll, sest nad teostavad Euroopa Liidu teadusuuringute poliitika erinevaid aspekte. aastal kaks tuhat seitseteist oli Euroopa Liidu ühisettevõtete eelarve kokku kaks koma üks miljardit eurot, aastal kaks tuhat kuusteist võrdluseks üks koma kaheksa miljardit see on umbes kaks protsenti Euroopa Liidu kogueelarvest Te kindlasti teate, et vastavalt Euroopa Liidu finantsmäärusele ehm, kontrollitakse arvepidamise usaldusväärsust nii, et see töö antakse allhanke korras sõltumatutele välistele auditifirmadele ja nii on see kõikide ühisettevõtete puhul. kontrollikoda hindab, kuidas seda tööd tehti, kontrollib nende välisauditi tegijate tööde kvaliteeti ja meie saime niimoodi ka kinnitusi, kinnituse, et nende töö on hea ja et me võime selle alusel koostada auditi arvamused. niisiis kõigepealt arvapidamise usaldusväärsusest. aastal kaks tuhat seitseteist olid kõikide ühisettevõtete lõplikud raamatupidamise aruanded sisulises mõttes õigesti esitatud ja me kontrollisime siis äh, vastavalt ka nende äh, finantse ja seda, kuidas lõppesid nende tegevused, milline nende sularahavoog, kas see oli korrektselt vormistatud ja seetõttu andis äh, Kontrollikoda kõigile kaheksale ühisettevõttele heakskiitva hinnangu. mis puudutab vastavaid tehinguid, siis olid need seaduslikud ja korrektsed, seda sisulises plaanis kõikide ühisettevõtete jaoks, ainsaks erandiks oli Excel nagu eelmistel aastatel, nii ka nüüd äh, andsime me Excelile kvalifitseeritud arvamuse ja tegime seda te seetõttu, et äh, siseriiklikud rahastavad asutused olid kasutatud, kasutanud harmoneerimata metodoloogiat. kuid äh, see küsimus puudutas siiski ainult makseid, mis olid tehtud seitsmenda raamprogrammi raames mis puudutab programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend, siis teeb Expost auditit komisjoni ühine audititalitus ja tahaksime siinkohal ka öelda, et raamprogramm seitse on jõudmas lõpule ja seetõttu need probleemid, mida ma kirjeldasin, peaksid järgnevatel aastatel kaduma nagu aastal kaks tuhat kuusteist, nii ka nüüd andsime me ühisettevõtte Fusion for Energy kohta välja erilise arvamuse, kus ühte osa rõhutatakse, nõndanimetatud emphasis of matter arvamus, ja seal märgib koda ära, et äh, Fusion for Energy on astunud äh, tõhusaid samme, et halduse kontroll on nüüd paremad, kuid me tahtsime siiski juhtida tähelepanu sellele, et kulud võivad kasvada ning ITER-i projekti rakendamine hilineb. nagu te teate, koostas komisjon aastal kaks tuhat seitseteist äh, raamprogrammi seitse all asutatud ühisettevõtete kohta ka lõplikud hindamisaruanded ning Horisont kaks tuhat kakskümmend seonduvate ühisettevõtete kohta siis vahearuanded leiti, et ühes, ühisettevõtete töö on äh, kulgenud hästi, kuid tehti ka soovitusi, nii et iga ühisettevõte koostas oma tegevuskava ja hakkas seda rakendama aastal kaks tuhat kaheksateist. aasta kaks tuhat kaheksateist jooksul tegi Kontrollikoda ka finantsauditi ja selle käigus jälgitakse tegevuskavade rakendamist lisaks sellele, mis puudutab programme Horisont kaks tuhat kakskümmend ja seitsmendat raamprogrammi, said äh, ühisettevõtted ähm, keskmise rakendustaseme, mis tähendab siis seda, et RAM-programmi seitse puhul rakendati kaheksakümmend kaks protsenti abikõlbulikust rahast ning Horisont kaks tuhat kakskümmend puhul kakskümmend kolm protsenti. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta audit ütles, et viimastel aastatel on saavutatud positiivseid tulemusi meile meeldib ka see, et ühisettevõtted astusid korrigeerivaid samme või võtsid korrigeerivaid meetmeid, millega arvestasid eelmiste aastate nõuandeid. lisaks tõime välja ka küsimused, millele tuleb pöörata tähelepanu, näiteks eelarve ja finantshaldus, sisekontrollid ja maksete võimendamine. kokkuvõttes andsime me aasta kaks tuhat seitseteist kohta välja kaheksa heakskiitvat arvamust Need äh, olid siis äh, raamatupidamise usaldusväärsuse kohta ühe kvalifitseeritud arvamuse Excelile, mis puudutas nende tehingute seaduslikkust ja korrektsust ning äh, ühe eraldi rõhuasutusega arvamuse Fusion for Energy kohta. tänan teid! aitäh selle ettekande eest! selleks, et me saaksime nüüd natuke aega kokku hoida, teen meie töökorralduse ümber ma ei anna sõna mitte ühisettevõtete esindajatele, vaid kõigepealt raportööridele, et nad saaksid kommenteerida neid äh, raporteid. aitäh, ma püüan tõesti rääkida nii kiiresti kui võimalik, aga kõigepealt äh, sellised üldised tähelepanekud, mida meil on nagunii vaja ja seejärel neli äh, küsimust, mis on suunatud kõigile ühisettevõtetele kõigepealt ma tänan Kontrollikoda selle eest, et nad on ühisettevõtete aruandlust parandanud Need aruanded annavad meile juba väga põhjalika, põhjaliku, kuid samas kokkuvõtliku info. ma tahaksin tänada ka ühisettevõtteid suurepärase töö eest, mida nemad tegid ja millest on kasu Euroopa Liidu teadussektorile ja teadusuuringutele üldiselt. aga lõpuks õnnitlen ma ka komisjoni, sest me oleme ju näinud, et vahearuannetes, millega hinnatakse ühisettevõtteid, on väga palju andmeid, see puudutab siis Horisont kaks tuhat kakskümmend vahearuandeid ja ma tänan teid nende andmete eest, sest nende abil saame me töötada edasi. Euroopa lisandväärtus on minu jaoks alati teadusuuringud, innovatsioon ja haridus. Horisont kaks tuhat kakskümmend, samuti nagu selle eelkäijad ja järeltulijad, peavad tagama selle, et mitte ainult see raha, mida Euroopa kodaniku jaoks kasutatakse, on olemas, vaid tuleb tagada ka teadmised, oskused eh, ja mobiilsus, sest eh, nende abil muutub Euroopa Liit eh, globaalsel areenil tugevamaks. ma jagan seisukohta, et ühisettevõtted aitavad kaasa ka majanduskasvu saavutamisele ja töökohtade loomisele ning tänan neid selle eest mis puudutab nüüd Horisont kahte tuhandet kahtekümmend, siis on ühisettevõtted väga aktiivsed ja püüavad struktureerida eh, muidu eh, fragmenteeritud eh, mängumaad, sest seal on erinevad tööstusharud, erinevad erasektori esindajad ja nad toovad kokku erinevad sidusrühmad, kes justkui tegelikult polegi seotud ja need sidusrühmad hakkavad koos tööle. see on ühisettevõtete väga suur kasutegur ja ma arvan, et me kõik peaksime sellest endale väga täpselt aru andma. mul on hea meel näha, et ühisettevõtted ei ole suutnud mobiliseerida mitte ainult suurt hulka raha, seda siis nii avalikust kui erasektorist, vaid nad on ähm, ka äh, meile huvipakkuvates valdkondades äh, juhtivatel positsioonidel. aga hoolimata kõigist neist äh, suurtest saavutustest on mitmed ekspertrühmad öelnud, et sidusrühmi tuleks kaasata rohkem seda siis eh, kas eh, haldusstruktuurides või konkreetses, konkreetsetes projektides ja minu esimene küsimus, mille ma esitan ühisettevõtete esindajatele, ongi järgmine. kas eh, tööstusharude liikmesriikide teiste sidusrühmade suurem osalemine, ennekõike ka VKE-de suurem osalemine on üldse võimalik? ja kas äh, edasine koostöö erinevate konsortsiumitega võiks anda lisaväärtust ja tagada projektide kestlikkuse? kuidas äh, eksperdid seda näevad? ma olen huvitatud projektide heast toimimisest ja lisandväärtusest, see kedagi ei üllata, ma räägin alati projektide teostamisest ja lisandväärtusest Euroopa tasandil ja seetõttu ma ei hakka äh, rääkima ähm, nendest veamääradest, mis üldiselt on alla kahe protsendi, ma ei hakka rääkima ka hanketeemadest. erinevalt seitsmendast äh, raamprogrammist näen ma nüüd, et meil on olemas äh, kolm peamist äh, indikaatorit, mis näitavad, kui hästi projekte teostatakse. Nendega mõõdetakse projektide mõju, strateegilisi väljakutseid otsuse tegijate seisukohast, sidusrühmade ja juhtkonna seisukohast ja nendega ka tegelikult põhjendatakse, miks on ühisettevõtteid üldse vaja ma saan aru, et peamiste indikaatorite mõõtmine ei ole praegu veel võimalik, aga ma loodan siiski, et lähitulevikus me kuuleme neist indikaatoritest rohkem, sest ma arvan, et me peame neist indikaatoritest paremini aru saama. ma loodan, et te näitate meile tulevikus reaalseid arvnäitajaid, tegelikke tulemusi. ja need vahearuanded teevad mulle ka pisut muret projekti koordinaatorid ütlesid et, et kolmkümmend neli protsenti projektidest ainult, ainult kolmkümmend neli protsentidest, kolmkümmend neli protsenti projektidest on äh, saanud kas tulemuse kätte või selle ületanud, ehk siis avaldavad Euroopale rohkem mõju, kui alguses loodeti isegi kui ei ole saavutatud kõiki neid eesmärke, mida tehnilistes lisades on märgitud kuid, kuid nelikümmend üheksa protsenti programmidest on saavutanud eesmärgid peaaegu väheste puudustega ja ma tahaksin küsida mõlemalt ühisettevõttelt ja komisjonilt, mis on peamised takistused, miks siis kõiki eesmärke ei saavutata? kas kui meil oleks parem võtmeindikaatorite raamistik, kas siis oleks võimalik paremini hinnata ühisettevõtete eesmärkide saavutamist ja sotsiaalmajanduslikku kasu, mida need ettevõtted annavad. ning nagu ütles Kontrollikoja aruanne, oli aasta kaks tuhat seitseteist lõpus nii, et komisjon, mis seiras Horisont kahe tuhande kahekümne täitmist ja grante, ütles, et ühisettevõtete puhul tuleks rohkem tähelepanu pöörata interneti äh, kontrollile ja, ja jälgimisprogrammile. komisjoni mure on täiesti mõistetav. kui need äh, instrumendid, millest komisjon räägib, on olemas, siis tuleks neid ka kasutada. ja lõpuks äh, tahaksin ma öelda ka seda, et meile on öeldud, et uued õigusloomet õigusloomelised aktid tegelikult ei soodusta koostööd ühisettevõtete vahel, ei äh, soodusta tõhusust ja suuremat sünergiat, äh, mis tekib siis, kui jagatakse ressursse, teadmisi, saadud õppetunde. näiteks äh, ühispakkumised, mida, vabandust, ühishanked, mida ühisettevõtted võiksid koos teha. ja nüüd siis minu viimane küsimus kõigile asjaosalistele see puudutab äh, ühisettevõtete võimalikku koostööd, näiteks neid ühishankeid. miks ei tehta rohkem ühistööd, miks ei ole äh, rohkem koostööd ja sünergiat? nii palju siis üldiseid sissejuhatavaid märkusi. jään ootama teie ettekandeid ja teie vastuseid. tänan teid. jah, aitäh ja nüüd kohe variraportöörid, palun aitäh, mina tahaksin kõigepealt äh, tänada äh, Martinat, tahaksin tänada ka Kontrollikoda ja meie väga lahket kolleegi selle eest, et ta täna siia tuli ja et ta on äh, taas teinud nii suurepärast tööd. meil on hea meel, et Kontrollikoda on, et Kontrollikoja liikmed, kes täna siin esinevad, on Euroopa Parlamendi ähm, varasemad töötajad ja endiselt meiega ühel meelel. nüüd lähen ma edasi tšehhi keeles niisiis, ma tahaksin jätkata seda, millest rääkis raportöör. meil on vaja tõhustada ühisettevõtete finantsjuhtimist, meil on endiselt puudusi, mis negatiivselt mõjutavad ühisettevõtete tööd. Euroopa Kontrollikoja raport, milles räägitakse finantshaldusest, on üldiselt väga positiivne. meil tuleb aga lihtsustada ühisettevõtete tööd ilma et me sealjuures tooksime ohvriks läbipaistvuse. meil on vaja praegust süsteemi lihtsustada, sest praegune rahastamismudel on mitmekihiline. meil on vaja lihtsustada finantseerimist, sest praegu on meil kolm kihti see on siis näiteks e- Etseli puhul niimoodi. tegemist on kolmepoolse süsteemiga, üks pool või üks osaline on Horisont kaks tuhat kakskümmend, kolma, teine on siis liikmesriigi tasand ja kolmas äh, tööstusharu äh, maksed ehk siis erasektori panus. kas äh, see rahastamismudel ei võiks olla kuidagi lihtsam? samuti on meil vaja muuta ühisettevõtted nähtavamaks. ma kutsun siinkohal üles kõiki ühisettevõtteid paremini avalikkusele müüma oma töö tulemusi. mis puudutab teadusuuringuid ja innovatsiooni, siis ma usun, et ühisettevõtted on selles valdkonnas võtmetähtsusega. meil on ju olemas Euroopa tasandi strateegia, mis on Euroopa tasandil ka palju selgemini defineeritud kui liikmesriigi tasandil. Euroopal on praegu unikaalne võimalus ära ära kasutada ühisettevõtteid ja üles ehitada uued ökosüsteemid. see peaks olema ka Euroopa Liidu üks olulisemaid eesmärke. me peaksime olema teadusuuringute esirinnas, me peaksime olema ka innovatsiooni esirinnas. me peame ära kasutama ühisettevõtteid ja andma neile ka mingisuguse sotsiaalse mõju, sest see on nende töös kõige olulisem. tänan. aitäh, härra Bosch. Ehm, tere hommikust ka minu poolt lugupeetud aseesimees. kallid kolleegid. taaskord räägime me ühisettevõtete eelarve täitmise heakskiidust, me teeme seda igal aastal. ja nüüd on meil võimalus ka mõelda ja arutada selle üle, mis on ühisettevõtete töös paremini ja millised on puudujäägid. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruanne näitab, et Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendus juba täielikult tööle, kuigi Kontrollikoja raportis on välja toodud ka puudusi. võttes arvesse, kui keeruline on äh, see programm ja need projektid, tuleb äh, ilmselt anda ühisettevõtetele lihtsalt rohkem aega, et nad saaksid, äh, et nad saaksid aru pidada, millised, kuidas oma lepinguid kõige paremini ära kasutada keskmine projektide täitmise määr kolmkümmend protsenti on tegelikult ju väga hea ja kui aastal kaks tuhat, kui aasta kaks tuhat kaheksateist läbi saab, siis saame ilmselt kinnitust, et ka aastal kaks tuhat kaheksateist olid tulemused head. ka mul on neli kommentaari või küsimust ühisettevõtetele. kõigepealt Kontrollikoda ütleb, et aasta kaks tuhat seitseteist lõpus ei ole areng kõikides valdkondades jõudnud veel lõpuni näiteks grantide kasutamist ei jälgita piisavalt. kas te saaksite sellest rääkida üksikasjalikumalt ja juhul, kui probleeme on, siis milline on olnud ühisettevõtete haldussüsteemide kasutamise mõju äh, selle probleemi lahendamisele ja kas äh, te olete vahepeal võtnud äh, mingisuguseid korrigeerimismeetmeid? teiseks rääkis Kontrollikoda täpsemalt siis aruanne ka Brexitist, mis on Brexiti mõju, Brexit lahkub ju ka Euratomist, järelikult on sellel mõju ka Fusion for Energy projektile. kas te saaksite sellest rääkida veidi täpsemalt ja meile öelda, milliseks kujuneb siis Ühendkuningriigi tulevane koostöö meiega? kas ta ikkagi panustab ühisettevõtete eelarvesse või mitte? ja kui panustab, äh, siis äh, millises vormis, näiteks ITER-i projekti, millised äh, tagajärjed on Brexitil Fusion for Energy projektile? mul on küsimus ka Cesari kohta. Cesari puhul on osalusmäär madal. kas te saaksite selgitada Cesari olemust meile äh, täpsemalt, kas ma saan aru õigesti, et ühisettevõtted tahavad äh, osa rahast praegu panna reservi, et seda kasutada konkreetsetes äh, projektides, ehk siis nad ei ole tegelikult kogu tulu veel kasutusele võtnud. seitsmekümneprotsendiline määr, millest me räägime, tundub justkui madal. ja siis on mul veel üks küsimus EBI ütleb kõneleja, eelmisel aastal muutus äh, ka siin õigusloome ja nüüd on projektidesse äh, raha panemine, selle reeglid muutunud, mina olin raportöör, see äh, resolutsioon võeti vastu kiireloomulises menetluses niisiis me eeldame, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta raport, nagu ütleb kõneleja, näitab meile puudujääke, aga võib-olla siis, kui lõpeb aasta kaks tuhat kaheksateist, saadakse teada, et midagi on siiski ka paranenud, aitäh! Can... suur tänu! ja nüüd tuleme ühisettevõtete endi juurde ja nüüd on nende ühisettevõtete esindajatel võimalik vastata küsimusele. kõigepealt esimesena saabki sõna Fusion for Energy. jah, mina olen Fusion for Energy direktor aastast kaks tuhat kuusteist juba. vabandage, mul on pisut häält ära, kurk on valus. aga ma teen lühemalt seetõttu, viie minutiga üritan toime tulla. ma tänan äh, asi, aseesimeest ja raportööri selle võimaluse eest tutvustada teile meie ühisettevõtet. jah, kõigepealt suur tänu kontrollikojale positiivse järeldusotsuste eest, eh, mis puudutab ka IT-projekti, e eh, siis eh, samuti teatud asjaoludes rõhutavad punktidele tähelepanu juhtimist. ja ma peatun sellel lähemalt. arvestades, et ITER projekt on väga keeruline, suur tänu selle märkustega arvamuse eest Kontrollikojale. ja siit te saate ise lugeda, ma ei hakka kõike kõvasti ette lugema nüüd äh, kontrollikoja tähelepanekud on samuti öö, äh, väga põhjalikud, tegemist on keerulise ja riskantse projektiga ju ja tahan öelda, et menetluse koha pealt, äh, sisekontrolli koha pealt, siis me tugevdame seda finantsplaneerimise vallas ja samuti selekteerimise ja värbamise osas ja järgime ka kulutusi. tuginen veel nendele parendustele, mis me tegime pärast aastat kaks tuhat kuusteist, meie planeerimissüsteem on tunduvalt parem. nüüd igasugused viivitused, mis võivad tekkida ajakavadega ja samuti, et kulud kasvavad. sellele juhtis Kontrollikoda tähelepanu, siin on tähtis, et me ära hoiaksime, tegeleksime prevent-, aktiivse riskide eh, haldamisega. ja samuti eh, oleme tuginenud ka Euroopa Parlamendi varasematele soovitustele, need niinimetatud vahe-eesmärgid oleme eh, pannud paika ja ka parandanud oma aruandlusprotsessi. oleme tellinud ka välisuurimuse ITER-i majanduslike mõjude kohta. õige pea saame teada selle tulemused ning hanke menetlused oleme ka kooskõlla viinud finantsmääruse uute sätetega. nii et pidevalt me tegeleme sellega, et parandame oma tegemisi ja toon välja mõned aspektid. meie rakendus on paranenud, soovid auditipõrv kaudu seitsekümmend kuus protsenti me nüüd auditeerime e. ning me kasutame ka uut metoodikat, mitmesugused e e seiremeetmed, mis meil on kasutused, kasutame ka koolitusprogramme. osalus on tugevasti kasvanud, sada töötajat osaleb meie koolitustes juba on osalenud, nii et ja just projektide haldamise vallas ning e, kontrollimeetmed e, muudatusorganisatsioonis. meie personal mõistab, miks selliseid muudatusi on vaja teha ja see tegevus on olnud väga edukas nüüd ITER-i projekti seisust, siin te näete fotot, vahetuvad need fotod sedamööda, kui ma räägin. jah, ma arvan, et kõigil, kellel on võimalik, peaksid külastama seda meie projekti, sest see on tõesti muljetavaldav, mis koha peal toimub. proua Tjabalova ise oli kohal oktoobrikuus. nii et temagi võib paari sõnaga kommenteerida, mida ta nägi kaks tuhat inimest praegu meil töötab koha peal kahe ja poole eh, vahetusega, mis tähendab ka, et öösel käib töö. ja seadmed eh, tulevad meie eh, tootmissektorist partneritelt pidevalt kogu ööpäeva läbi. jah, kui ma rääkisin algul proua Kreslega ta ütles, et see on üks osa meie eh, kontrollimenetlusest, näidake ka seda, mida te olete lõpule viinud. aastal kaks tuhat seitseteist me lõpetasime eh, ühe osa, nimelt neutroni testimislabor, eh, instrument on meil nüüd Hispaanias olemas. ja see näitab, et me tõesti ka saavutame tulemusi ja seal me testime ITRi, ITERi põhikomponente tulevikus. So let's look a bit at the impact of vaatame ka ITERi mõju Euroopa majandusele. olete juba kuus minutit rääkinud, meil on üksteist minutit järgi. Te ei taha ju ometi teistele kolleegidele keelata ka võimaluse sõna võtta. teen väga kiiresti. nelikümmend tuhat töökohta oleme selle programmi kaudu juba loonud. Te näete, eh, kuidas meie tellimused on jagunenud ja kuidas on kasvanud need mahud, eh, millest saab kasu ka tootmissektor. ja tõesti tulen nüüd juba lõpu juurde. jah, me tervitame Kontrollikoja arvamust, me tõesti eh, anname tulemusi ITER Äh, on nüüd jõudnud staadiumi, kus enam tagasipöördumist ei ole ja äh, meil on ka tähtis nüüd äh, veel saada puuduvad vahendid, mis meil programmile vajalikud on aastal kaks tuhat kakskümmend. ja kiiresti ka paar sõna Brexiti kohta. jah, ITER ja Fusion for Europe leiab rahastamist Euratom lepingu kaudu ja Šveits osaleb samuti sellest. Ühendkuningriik on öelnud, et nad tahavad samasuguseid suhteid nagu Šveitsil on lepingu alusel ja nüüd me ootame ma-, nõukogu saaks mandaadi läbirääkimiste pidamiseks ja praegu on raske prognoose teha, aga kui kõik läheb hästi, siis tõenäoliselt selline assotsiatsioonileping kahe aasta pärast saab olema ja siis vahepealne periood on nagu üleminekuperiood, mis peaks meile võimaldama ladusa ülemineku ilma suurema tagasilöögita. igatahes me üritame seda saavutada. aga kui nüüd Brexit ilma lepinguta aset leiab, siis on raske öelda, mis juhtub. see on pigem poliitikute kätes. suur tänu. ja järgmine on Excel Äh, ühisettevõtte ja tegevdirektor, palun. suur tänu. Äh, esimees, saadikud, ma tahan vastata mõnedele küsimustele, aga kõigepealt äh, ütlen, et eile õhtul enne kella üheksat vaatasin oma iPadilt, et kuidas Marsile maanduti miljardeid kilomeetreid siit eemal. aga mida ma ei teadnud, kui ma vaatasin Vikipeediast, et kõik tehnoloogia ja eksperimenti eh, aspektid olid itaallaste, hispaanlaste, poolakate, sakslaste, brittide kätetöö. nii et väga huvitav, kuidas meie Euroopas nüüd oleme sinna jõudnud, et Made in Europe on ka Marsil kohal jah, see kõik see tehnoloogia tugineb väga keerukatele sensoritele ja muudele instrumentidele ja see on see, mille kallal meie ka Excelis töötame. jah, mitte sellepärast me ei tegele sellega, et see kõik meile eh, ise meeldiks teha, aga me võimaldame teistel minna näiteks Marsile ja oma tööd teha. ja sotsiaalne eh, tagajärg eh, meie tegemistel on ka see arukas kateeder mis tänu meile on välja töötatud. see on seade, mis võimaldab veinide kaudu jõuda südameni ja siis seirata ja mõõta ja ka korrigeerida äh, väikese sensori abil äh, südametegevust, et see oleks normaalne, nii et me tänu selle kateedriga pikendame inimeste eluiga ning väga palju on meil mitmesuguseid projekte, näiteks üks tugev partner Austrias hiljuti üks koma viis miljardit lubas investeerida, et jälle äh, hakataks ka tegelema jõuelektroonikaga laevanduses ja see võimaldab äh, automaatseid elektrilisi sead, sõidukeid arendada ja ka fossiilsetel kütustel elektroonikale, elektrile üle minna, mis on tõhusam. nii et see on üks hea näide, kuidas Excel tegevus tõesti mõjutab majandust, ühiskonda laiemalt. ja ma tahaksin rääkida ühest konverentsist, mis leidis aset või leiab aset täna pärastlõunal siin majas, tegeleb teadusuuringute innovatsiooniga, mitte ainult seda kateedrit ei näidata seal, vaid ka selgitatakse seda, kuidas on võimalik päikeseimpulssidega mööda maa, maailma rännata päikeseenergia abil. ja ma tahaks ka rääkida äh, äh, finants tegevusest. meil on kolm kihti siin, äh, jah, liikmesriikide Euroopa Liidu raha me koondame nii-öelda ja alguses oli meil ka kolm erinevat aruandlussüsteemi. me pidasime läbirääkimisi kontrollikojaga ja ütlesime, et, äh, et mitterahaline toetus ka läheb arvesse ja kuidas seda kajastada meie finantsaruandes, rääkisime nendega. aga meil on kaks aruandlussüsteemi, üks liikmesriikidelt ja üks komisjonilt tulevikus ideaaljuhul kehtivad ühesugused eeskirjad ja Horisont kakskümmend kakskümmend osalemise ja aruandluse reeglistik on juba liikmesriikide poolt heaks kiidetud, nii et, nii et ühesugused eeskirjad ja normid ja reeglid, mille alusel osaluse, osalemiste finantspanust arvestatakse ja ka aru antakse Euroopa Liidus. jah, see kolmepoolne süsteem on unikaalne, me oleme üheskoos tööd teinud ja välja töötanud elektronkomponente süsteemide ühise strateegia Euroopa Liidus. seda mitte ainult liikmesriigid ja komisjon ei jaga, vaid ka eh, see sektor toetab. ja see ei olnud kerge ja me töötame tihedalt koos ka eh, sisseehitatud ökosüsteemide kallal, aga see ei ole niisama lihtne ehkki kõlab lihtsalt. Hiina ja USA tegelevad samuti sellega ja ma tahaksin rääkida ka ühest probleemist. see puudutab märkustega arvamust kontrollikojas ja puudutab makseid. see on FB, see, see on hoopis äh, uurimistegevuse raamprogrammi seitse probleem. kontrollikoda ei saa öelda, et äh, see aru, tegevus oli õiguspärane. meie oleme kõikides liikmesriikides kinnitava avalduse eh, saanud ja selle põhjal võime öelda, et kõik kulutused eh, liikmesriikide eeskirja kohaselt eh, on olnud õiguspärased ja ma loodan, et saame nüüd ka kinnituse siit kojast. suur tänu ja kolmas on Cesar Rapnesno. suur tänu siinpool ma olengi. kõigepealt vähem kui viie minutiga päris väljakutse. meie tegevdirektori Florian Niedermanni nimel, kes täna ei saanud tulla, võtan sõna. Antonio Kalgo olen mina. üritan teile siis vastata. ja kompromiss on see, et kui teil on vaja rohkem teavet peadirektor või mina, tegevdirektor või mina ise oleme täiesti teie käsutuses esimesel vajadusel, olen täielikult olemas selle jaoks. aasta kaks tuhat seitseteist oli eriline aasta selles mõttes, et me pidime administratiivselt lõpetama Cesar ühe, mis oli esimene programm, mida rahastas seitsmes raamprogramm. ja siis äh, saavutasime täistempo nüüd kaks tuhat kakskümmend fondide osas. ja siin saime muidugi Kontrollikoja raporti, nägime, et see oli positiivne arvamus, väga hea, kuid võtsime seda väga tõsiselt, kõiki märkusi ja kommentaare ja pean ütlema, et meie jaoks on see väga suureks abiks see aitab meie finantsjuhtimist parandada paljudes äh, aspektides, näiteks äh, personali kon-, osas, see on olnud väga kasulik. nüüd konkreetne küsimus, kuidas on siis eelarve rakendamisega aastal kaks tuhat seitseteist? see mõjutab äh, eelarvet, see puudutab Cesar ühe eelarvet ja vastus on selge, see oli Cesar ühe lõpp, siis me jäime hiljaks seitsmenda raamprojekti kaks äh, tuhat kakskümmend äh, rakendamisega. ja meil oli vaja kõikide võimalustega maksete osas arvestada kaks tuhat seitseteist või kaks tuhat kaheksateist selleks, et, et ei jääks äh, puudu e-, eelarvevahenditest. olukord oli selline, et tol ajal pidime taotlema lõppmakset komisjonile ja meil ei olnud veel finantsavaldust meie liikmetelt, nii et me tegelikult ei teadnud, mis tulemus saab olema kogu Cesar ühe, Cesar ühe programmi puhul. kas me peame maksma rohkem või vahendeid tagasi saama, nagu mõningates eh, juhtudest eh, eh, rahastamise eelne korrektsioon või muud. võtsime siis strateegilise seisukoha olla konservatiivsed ja üritada välja nuputada, millised võiksid olla maksimaalsed nõuded kaks tuhat seitseteist lõpus või isegi kaks tuhat kaheksateist alguses selleks, et hinnata, mis võiks olla maksimaalsed maksed, mida me peaksime lõpuks tegema, kui finantsaudit kaks tuhat seitseteist annaks tulemuseks äh, positiivse tulemuse meie kasusaajatele või kui tulevad näiteks mingid ootamatud arved, see, mida võiks ol-, viimasel minutil saada ja tuludele ligipääs on, olid liikmed, kes olid meile andnud Cesar ühe jooksul õigus, keda pidime säilitama kuni programmi lõpuni. meil oli siis äh, konservatiivne lähenemine selles arvutuses ja tegime siis äh, maksetaotluse komisjonile vastavalt sellele. ja see viis siis selleni, et eelarve täideti selliselt, mis oli madal täitmine, jah. just nii, nagu raportöör seda ka ütles see ei ole tegelikult probleem, sest me viimaseid arveid maksame praegu. see tähendab seda, et järgmisel aastal saame lõpparuande teha Cesar, Cesar ühe osas ja saadame tagasi Euroopa Liidu eelarvesse, mis jääb üle, aga tegelikult midagi üle ei jää. Need arvud käivad kaks tuhat seitseteist kohta. Cesar ühe puhul on täitmismäär ligi, ligi üheksakümmend protsenti, mis äh, uurimis- ja arendustegevuse osas äh, on päris kõrge määr. oleme selle üle tegelikult päris uhked sellise täitmismäära üle. kui teil on vaja rohkem infot, siis on teie käsutuses. Uh, gone... suur tänu, oleme teadlikud, et äh, raportöör tõesti esitas mõned küsimused ja komisjoni esindajad on ka kohal. võib-olla saaksime võtta paar minutit selleks, et, et saaks vastata raportööri küsimustele. proua Ivanes võib-olla esimese raportööri küsimuse häält. Äh, proua Labajova, esimene küsimus. Äh, kui suur protsent äh, projekte saavutas täielikud tulemused, viiskümmend protsenti? sellel on kaks põhjust. on äh, suurenenud projektide ambitsioonikus, järjest rohkem on neid, on väljakutseid ja sellepärast on neid eesmärke ka järjest raskem täita ja teiseks projektide järelevalve rakendamise osas on olnud põhjalikum kui minevikus nii et meil on parem ülevaade. me saame aru, et see on muutunud tendentsiks, mida teha siis seda, selleks, et seda tendentsi aeglustada tulevikus ja parim on, mida me saame teha, on hindamise staadium. et, et äh, ressursid ja töökavad on proportsionaalses vastavuses eesmärkidega, et nad on realistlikud ja neid on võimalik saavutada lõpphindamist tuleb seega parandada. Äh, et äh, ambitsioonid ja ressursid oleksid omavahel tasakaalus. küsimus, koostöövõimalused. meie arvates need võimalused on olemas tulevikuks, eriti Exceli puhul, DigiConnect jälgib seda. EMI Äh, kogukond, äh, tervishoiu kogukond on ilmselt parim koht koostöö jaoks. Äh, kui me saame tarkvara ja elektroonika ka- ja kaasat-, kaasata farmaats-, kaasata selle kogu farmaatsiatööstuse kontekstis, see oleks suurepärane. meil on kahe aast-, järgmise aasta kasutuse kohta kõnelused ka käivad ja loodetavasti saame ka reaalelus midagi rakendada. kas mul on paar sekundit veel? palun eda-, eda-, ülejäänud vastused palun kirjalikult um,. Good morning, well it's not good morning any-. komisjon, jah, tere ka minu poolt. Äh, lisaks juba täna öeldule Cesari kohta komisjonil on hea meel näga, et üle üheksakümne protsendiline on Cesar ühe projekti täitmismäär Brexiti osas. seni, kuni meil on kokkulepe Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel lennunduse osas, see on eelmine, esimene eeltingimus selleks, et Ühendkuningriigi osalised võiksid osaleda, see on e-, ja teine Ähm, assotsieerunud saat-, staatus Horisont kahekümne, kahekümnega Horisont Euroopaga Ühendkuningriigi jaoks, seni kui see staatus jätkub ja, ja nad maksavad eelarvesse, teadusuuringute eelarvesse, siis äh, Ühendkuningriigi üksused äh, sa-, saavad jätkuvalt äh, kandideerida rahastamisele meie jaoks, kui need kaks tingimust on täidetud, lennunduskokkulepe ja assotsieerunud staatus horisondis osalemiseks, siis on see tulevikus ka võimalik. nüüd äh, potentsiaalne koostöö NGO-de vahel. mina töötan DigiMovies, nagu te teate, meil on seal ka Shift Rail, teine DigiMove vaatame konkreetseid koostöövaldkondi, näiteks satelliitkommunikatsioon ja positsioneerimine, mida võiks kasutada lennukite ja rongide puhul samuti, see on konkreetne äh, projekt, kus ka DJU-s võiksid koos töötada ja tuleviku äh, algatuste ettevalmistamine võiks isegi teatud äh, osa ettevõttest suunata seda tüüpi algatustele aga praegu on liiga vara tuleviku kohta midagi öelda, nagu teate. hetkel äh, teeme JU-ga koostööd ka tegevuskava osas nende hinnangute kohta, mida me saime. jällegi on äh, tulemushindamine meie tähtsaim ülesande, äh, spetsiifilisemad KPI-d, mis võiks aidata DGU-sid ja komisjon samuti peab olulisemaks äh, paremat ülevaate saamist äh, sellest, mida, mida täpselt ühisettevõttes tehakse. see on vägagi oluline teema ja peame loomulikult ka teie ees aru andma selle kohta, kuidas komisjon äh, ühisettevõtete tegevust jälgib. see oli väga lühike vastus küll. ootame nüüd siis neid sadu eelarvekomisjoni liikmeid, kes hakkavad siit uksest sisse tulvama iga hetk, aga võib-olla raportöör saab veel sõna kokkuvõtteks. aitäh. naljakas oli see, et äh, Tšehhi parlamendiliikmed just rääkisid, et võib-olla kõik ühised ettevõtted peaksidki kolima Tšehhi Vabariiki, sest et tundub, et seal on suur toetus neile. nagu ma enne ütlesin selleks, et näha reaalset mõju ja projektide tulemust, horisont kakskümmend kahekümnes, peame ära ootama, kuni projektid lõpule jõuavad. kuid tulemusindikaatorid, kõik saavad meil selleks ajaks siis olema, loodetavasti raporti koostamise ajaks. ja ainus, mida saan lubada praegu, pean läbirääkimisi komisjoni sekretäriaadiga selleks, et meil oleks rohkem aega meie arutelu jaoks, sest seda oleks meil tõesti vaja olen kõigi teiega ühenduses ja paraku ka, ja seda arutelu pean teiega, paraku teised kolleegid ei saa seda siis kuulata, nii et, et räägin läbi selle nimel, et meil oleks tulevikus rohkem aega. aitäh! tänan kõiki osalejaid tänases arutelus osalemast, tänan raportööri, tõesti väga kahju, et meil ei olnud piisavalt aega. vabandan kõigi eest, et pidin teid tagasi, tagant kiirustama, kuid vaatamata sellele läksime ikkagi üheksa minutit üle aja. Äh, tulevikus tõesti peaksime sel ajast üle veel mõtlema ja aitäh!